okei okay., lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, regionaalarengu komisjoni liikmed, me jätkame oma tänast koosolekut väga huvitava päevakorrapunktiga. mul on väga hea meel tervitada meie koosolekul härra Jürki Kadaist, kes on Euroopa Komisjoni asepresident, ta on olnud kahe tuhande üheteistkümnendast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani Soome peaminister ning nüüd on ta siis komisjoni asepresident, kes vastutab töökohtade majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest. meie teine väga tunnustatud külaline on härra Wilhelm Molterel kes on endine Austria parlamendi saadik ning on olnud Euroopa Investeerimispanga asepresident kahe tuhande üheteistkümnendast aastast. tema ülesandeks on just ühtekuuluvuspoliitikaga tegelemine. täna hommikul võtsime vastu äh, koos EKONi komisjoniga arvamuse eelarve kohta, mis puudutab Euroopa struktuuri, äh, rahalisete investeeringute fondi me teame, et nõukogu on läbirääkimise seisukohtades juba kokkuleppele jõudnud ning pärast Euroopa Parlamendi ühiskomisjonide hääletust aprillis peaksid algama läbirääkimised. regikomisjoni liikmete peaeesmärk on hoolitseda selle eest, et et selle kavandatud fondi ja uue põlvkonna ühtekuuluvuspoliitika vahel on seos Äh, finantsinstrumentide kasutamine ühtekuuluvuspoliitikas, äh, VKE-de toetamine, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia läbivaatamine, kõik need on asjad, millega ma väga peatselt tegutse, tegelema hakkame. niisiis, meil on üsna palju asju, mida oma külalistega arutada, ma teen ettepaneku, et me järgime oma tavapärast menetlust kõigepealt anname äh, sõnavõtt, sissejuhatavaks sõnavõtuks sõna meie külalistele, nad räägiks, nad räägiksid meile oma praegusest ja tulevasest tööst ja siis saavad sõna meie komisjoni liikmed, kõigepealt koordinaatorid, nii et, et äh, siis on võimalik esitada küsimusi ja saada neile vastused mõlemad meie külalised on väga hõivatud inimesed ja seega tuleb see päevakorrapunkt lõpetada hiljemalt äh, kella veerand viieks niisiis, kui te sõna võtate, siis äh, palun äh, esitage oma küsimused nii lühidalt kui võimalik, äh, selleks et me saaksime aega kõige paremini ära kasutada. ma teen ettepaneku, et me alustame komisjoni asepresidendist härra Kadaisest, palun, teil on sõna. lugupeetud esinaine, lugupeetud parlamendisaadikud, suur aitäh, et mind sellele sellesse väga olulisse komisjoni kutsusite ja ma teen tõesti väga lühidalt. ja siis olen valmis vastama teie küsimustele ja kommentaaridele. selle fondi peamiseks põhimõtteks on see, et see peab looma lisandväärtust Euroopa Investeerimispank teeb juba väga head tööd, andes laene siis erasektori ja avaliku sektori eh, projekti jaoks umbes kuuekümne miljoni ulatuses aastas. see uus fond hakkab siis eh, investeerimispanga tööd täiendama ja keskendub just suurema riskiastmega projektidele. Eh, siin on kaks taset, kõigepealt EKE-de tase, ma olen külastanud Äh, aasta algusest saadik kümme liikmesriigi ja kaheksateist on veel vaja külastada või täpsemalt neliteist tuleb mul juuni lõpuks äh, läbi käia ning tagasiside, mis äh, mida ma olen saanud nii Saksamaalt kui ka Küproselt ja mujalt, on see, et VKE-del puudub omakapital. VKE-del on võimalik pankadest paljudes riikides lahe, laene saada, aga kuna neil ei ole omakapitali, siis nad ei saa Äh, rahaturgudelt raha ja see on üks äh, asi, millele me siis keskendume läbi selle investeerimisfondi. me tahame neid äh, turutõrkeid kõrvaldada, me ei taha takistada pankadel ja finantsinstitutsioonidel oma töö tegemist niisiis me keskendume just nendel, nendele puudustele, mis turul valitsevad, eriti VKE-de koha pealt. ja samuti, kui me räägime infrastruktuuriprojektidest, siis see fond peab valima välja sellised projektid, mis ilma äh, selle konkreetse fondi abita ei äh, saaks teoks nii et, et äh, siin on väga oluline lisandväärtus. väga Äh, ja me saame kasutada tõukefonde kui kaasrahastamisvahendeid äh, siis äh, nende projektide puhul, millele investeerimisfond vahendeid annab ja ühesõnaga siis erainvestor investeerib oma raha ja seda riski võib aidata jagada siis investeerimisfond ja osaliselt rahastab seda, rahastatakse seda projekti ka tõukefondidest selline kombinatsioon on täiesti võimalik ja liikmesriigid äh, peavad ise siis vaatama, kuidas seda täpselt teha. üks täiendav äh, asi seoses investeerimispoliitikaga on äärmiselt oluline, et see projektide valikuprotsess on sõltumatu ja et sellesse kuidagi poliitiliselt ei sekkutaks. jällegi, kui ma käisin liikmesriikides, äh, ja iseäranis siis, kui ma kohtasin erasekt-, kohtusin erasektori esindajatega, investoritega, siis nemad küsivad alati, kes need projektid välja valib ning mina ütlen, tegemist on sõltumatu investeerimiskomiteega, sinna äh, värvatakse inimesed tööle meist sõltumatult ning nemad analüüsivad projekte ning nemad siis otsustavad, kas projekt äh, saab Euroopa Liidu tagatise või ei, nii et, et mitte mingisugust poliitilist äh, Äh, selekteerimist ei toimu ja ka mingit äh, sektori või põhist või geograafia põhist eelnevat eraldamist ei toimu. niisiis äh, kõikide projektide hulgas tehakse valik siis nende projektide endi põhjal, see on äärmiselt oluline, sellepärast et investorite jaoks, sest muidu investorid ei oleks valmis investeerima ja niimoodi läheb kogu see instrument lihtsalt kaduma Äh, investorid küsivad samuti äh, alati, et kust see raha tuleb, millistelt eelarveridadelt see tuleb, äh, kust see Euroopa Liidu poolne tagatis tuleb, sest et nad tahavad juba eelnevalt ette teada, kust see raha tuleb. Nad küsivad, kas toimuvad iga-aastased eelarve läbirääkimised, mis loovad väga suure ebakindluse. komisjoni ettepanek selles osas on väga selge tagatised ei saa tugineda ebaselgetele iga-aastastele läbirääkimistele. niisiis, me peame hoolitsema selle eest, et kõik tõesti näevad, kust see raha tuleb ja kui palju seda raha on. Euroopa Parlamendis on äh, räägitud sellest, et võib-olla ei ole vaja kuusteist miljardit tagatiseks. minu äh, kolleeg härra Molterer selgitab täpsemalt, mida see siis tähendaks, kui meil tagatiseks ei oleks kuusteist miljardit, see tekitaks investeerimispangale tõsiseid probele-, probleeme ja see seaks ohtu ka Euroopa Liidu krediidireitingu. nii et, et me seisame silmitsi tõesti tõsiste probleemidega, see investeerimisfond me, me kõik soovime, et see fond hakkaks kiiresti tegutsema, aga me peame hoolitsema selle eest, et see fond oleks usaldusväärne ja läbipaistev ning et valiku, projektide valikuprojekt oleks tõesti sõltumatu ning tugineks projektide, projektidele endile niimoodi on meil võimalik luua siis tõesti selline hästi toimiv fond, mis rahastab VKE-sid ja infrastruktuuriprojekte väga palju on kõneldud sellest, miks komisjon on teinud ettepaneku kasutada siis eh, Horisont kaks tuhat kahekümmend ja Euroopa ühendamise rahastut kui rahastamise allikat. Euroopa Parlamendis on üha kasvav eh, lobi eh, selleks, et võtta kasutusele tõukefondid ja põllumajandusele ette nähtud raha. komisjon on väga tugevalt sellise seisukoha vastu põhjus, miks me kasutame Horisont kahe tuhande kahekümne ja Euroopa ühendamise rahastu vahendeid, äh, on see, et need projektid, mis sellest fondist rahastamist leiavad, on projektid, äh, on samad, äh, mis, mida rahastatakse Horisont kahe tuhande kahekümne ja Euroopa ühendamise rahastu raames niisiis me peame vaatama, kas valida kaks koma seitse miljardit teadusuuringutele või me tahame äh, selle, selle kahte koma seitset miljonit äh, finantsvõimendada ja saada suurema summat ja siis tulema, selle tulemusena rahastada teadusuuringuid palju suuremas ulatuses kui kaks koma seitse äh, miljardit, aga selleks tuleb meil kasutada finantsinstrumente Nendes riikides, kus SKT inimese kohta on suurem, kasutatakse väga palju finantsinstrumente, jah, loomulikult on olemas ka stipendiumid ja grandid, aga äh, kasutatakse väga palju neid, ma käisin just Küprosel, külastasin seal ka kahte ülikooli ja nemad äh, on ette valmistanud projektid äh, koos investeerimispangaga. Äh, investeerimispank oli laenanud raha siis baasuuringuteks ja Prantsusmaal jällegi Marseille ülikoolis oldi samuti väga õnnelikud selle koostöö üle Euroopa Investeerimispangaga. Öeldi, et nüüd, kus investeerimis Äh, fond luuakse, on nad täiesti kindlad, et äh, ülikool äh, saab sellest uuest fondist kasu, iseäranis siis, kui investeeritakse siis baasuuringutesse ja infrastruktuuri just nimelt koos erasektoriga niisiis on mure, et baasuuringud ei saa raha sellest uuest fondist, see tegelikult ei vasta tõele, sest et see raha on juba saadud ja saadakse ka tulevikus jah, alati on seda sektorit rahastatud läbi valitsuste poolt iga kuu makstavate summade segune justkui palgaga, aga investeeringud selleks, et edendada teadustegevust, tõesti saavad kasu finantsinstrumentidest. niisiis Äh, meil on veel üks väga pragmaatiline põhjus, Horisont kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastu ühiselt moodustavad kuskil seitsekümmend protsenti eelarve äh, rubriigist äh, üks A ja kui neid vahendeid ei kasutata, siis jääb üle ainult Galileo ja Erasmus, kust raha võtta. ja neid, nende puhul me praegu ei saa finantsinstrumente kasutada niisiis, äh, nii palju minu poolt sissejuhatuseks ning äh, ootan suure innuga teie küsimusi, kommentaare ja soovitusi, aitäh! aitäh, volinik! ma olen täiesti kindel, et äh, teile esitatakse üsna palju küsimusi ning nüüd annan sõna härra Moltererile Eh, tere päevast kõigile, lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud proua esinaine. Eh, kõigepealt eh, tahaksin teid tänada selle eest, et teil õnnestus sellel teemal hääletus läbi viia. ma hindan seda tõesti väga kõrgelt Äh, asi puudutab majanduskasvu ja töökohtade loomist. Äh, Euroopa Investeerimispanga jaoks on olnud väga selge, et meie koos Euroopa Komisjoniga tahame omalt poolt teha kõik, mis meie võimuses, selleks, et edendada majanduskasvu ja tööhõivet aga äh, on üks element, mis on sama oluline kui investeeringute lünk te teate, et investeeringute tase Euroopas on siiski veel viisteist protsenti allpool kahe tuhande seitsmenda aasta taset, samas eh, teised on varasematele investeeringutele järele jõudnud, aga Euroopa jääb endiselt maha, asi ei ole ainult investeeringute eh, vähesuses, probleem on ka selles, et me kaotame konkurentsivõimet, see tähendab, et kui me toetame investeeringuid, siis me ei edenda mitte üksnes tööhõivevõimalusi, me edendame eh, ka Euroopa konkurentsivõimet ülemaailmsetel turgudel äärmiselt oluline on arvestada nende mõlema elemendiga, investeeringute lünga kõrvaldamine, majanduskasvu ja tööhõive edendamine, aga ka Euroopa konkurentsivõime edendamine nii avalikus kui ka erasektoris, see on selle algatuse puhul ka oluline element. Äh, volinik Kalanen kõneles sellest, et Euroopa Investeerimispank on Äh, olemas selleks, et reageerida poliitilistele vajadustele, aga ka tegutseda siis, kui leiavad aset turutõrked. milline on siis olukord, me teame, et meil on investeeringute puudus, me teame, et meil on probleeme tööviljakusega ning äh, turul oleme silmitsi olukorraga, äh, kus meil ei puu-, ei ole piiranguid likviidsusele, likviidsust on turgudel üsna palju nii pangandussektoris kui erasektoris, ühistutes. milles on, milles siis Euroopa probleem seisneb? meil on kommertspankadel piiratud riskitalumisvõime, meil on avaliku sektori piiratud võime investeeringute toetamiseks, meil on võrreldes teiste maailma piirkondadega alaare-, vähearenenud kapitaliturud, seetõttu kapitalituru liidu algatus on äärmiselt oluline ning äh, see, mida meie teeme, see on osa Junckeri kavast, me peame mõtlema sellele, äh, kuidas kõrvaldada takistused, äh, mis ei lase investeeringutel aset leida. ning see ongi põhjus, miks Euroopa Investeerimispank on toetanud seda algatust, nii sest et niimoodi teenime Euroopa kodanike huve. Euroopa Investeerimispank on juba väga tegus ja selles valdkonnas möödunud aastal äh, laenasime kuskil seitsmekümne seitsme miljardi euro ulatuses ja seitsekümmend miljardit sellest laenasime Euroopa Liidus. meie prioriteet on toetada VKE-sid, infrastruktuuri, äh, ressursitõhusust ning äh, uuendusi. Need on meie prioriteedid ja ma arvan, et see investeerimisfond on äärmiselt oluline selleks, et eh, suurendada meie eh, investeerimispanga võimekust eh, nii kvantiteedi poole pealt kui ka kvaliteedi poole pealt. mis siis on see kõige olulisem teema? mis meie sellest kõige saame, kõigest saame, miks see investeerimisfond Äh, tagab selle, et me saame teha rohkem ja, ja rohkem riskantseid tehinguid. Äh, me saame pakkuda ka uusi finantstooteid ning seetõttu, daamid ja härrad, ma kinnitan seda, mida volinik ütles. meie jaoks on kõige olulisem äh, see, et see tagatis oleks kvaliteetne ja kehtiv, see tagatis peab olema esimesest päevast saadik see võimaldaks meil äh, konkreetset äritegevust koheselt alustada, aga see on ka vajalik eeltingimus selleks, et meie investeerimispangana koheldakse endiselt kui kolm A reitinguga institutsiooni sellepärast et see kolm A reiting on meie äh, nii-öelda alusmüüriks, niimoodi saame teenida Euroopa ettevõtete huve. teiseks, me paluksime, et te toetaksite komisjoni selles mõttes, et selle fondi juhtimine oleks suhteliselt lihtne kui kõnelda erainvestoritele, nendele inimestele, kes tahaksid raha võib-olla projektidesse investeerida, aga tingimus on see, et eh, valikuprotsess peab olema eh, professionaalne ja samuti peab olema siis olemas tagatis. Eh, selle protsessi politiseerimine on takistus ja see hävitab kogu selle mõtte enese. kolmandaks oluliseks elemendiks on see, et äh, see täiendav toetus, mille osas me oleme kokku leppinud komisjoni ja investeerimispanga vahel, on oluline, see annab meile vajalikud stiimulid selleks, et me saaksime äh, neid invest-, selle investeerimisfondi käivitada nii kiiresti kui võimalik. volinik kõneles äh, olulistest võimalustest täiendavaks toetused Äh, VKE-d, äh, jah, nad saavad toetust Euroopa Investeerimisfondist. me näeme, et turul on tõesti äh, vaja toetust just nimelt väikestele ettevõtetele, keskmise suuruse ettevõtetele, need on just nimelt novaatorlikud ettevõtted, neil on probleeme ekspordiga ja neil ei ole just juurdepääsu rahastamisallikatele. teine võimalus on uuendused meie jaoks Äh, tähendavad uuendused, äh, koolitus, äh, väljaõpe, oskuste arendamine, see on äärmiselt vajalik selleks, et konkurentsivõimet tõsta ja kolmandaks oluliseks aspektiks on infrastruktuur ja meie investeerimispangas tõlgendame infrastruktuuri üsna laialt, see ei ole ainult maanteed ja raudteed, see on ka IKT-sektor, sotsiaalsed struktuurid, millesse saab investeerida Eh, niisiis eh, VKE-de eh, uuendus ja infrastruktuur, aga on veel üks element, mida ei tohiks alahinnata, see on nõuandevõime. sellepärast, et see algatus ja määrus räägib sellest, et meil on vaja seda nõuandvat platvormi, et me saaksime toetada inimesi nii projektide ettevalmistamisel, elluviimisel kui ka haldamisel Äh, samuti on meil vaja toetust finantsvahendite väljatöötamiseks, eriti äh, avaliku sektori asutustes ning samuti on meil vaja siis võimekuse suurendamist äh, nii avalikus kui erasektoris, see tähendab, et see nõustav platvorm on samuti väga oluline. selleks, et kogu ettevõtmine saaks olla edukas ma tean, et äh, praegu on käimas väga palju algatusi, näiteks äh, Kompass on üks element, äh, üks teenus, mida me pakume ja minu viimane märkus, Euroopa Investeerimispanga jaoks on ühtekuuluvus üks prioriteeridest sellest ajast saadik, kui tuhande üheksasaja viiekümne kaheksandal aastal investeerimispank asutati. ühtekuuluvus on meie jaoks endiselt väga oluline prioriteet ning äh, jääb meie jaoks kõige olulisemaks poliitiliseks teemaks. ja see investeerimisfond seetõttu ei asenda midagi, vaid see pigem äh, viib lõpule ja täiendab olemasolevaid ühtekuuluvuspoliitika vahendeid. Äh, me laenasime möödunud aastal ligemale kolmkümmend protsenti oma rahast ühtekuuluvuspoliitikaga seonduvatele teemadele ma arvan, et äh, see, mida me selle uue algatusega teha saame, on see, et me saame suurendada äh, olemasolevate äh, vahendite summasid, sellepärast et kui me vaatame pikemas perspektiivis asjadele, siis finantsvõimenduse küsimus, raha kõige paremini ärakasutamine on just nimelt kõige olulisem. niisiis, investeerimisfond on minu jaoks lähtepunkt, mis, mille toetamine on äärmiselt oluline Äh, see on vajalik ühtekuuluvuspoliitikale pikemas perspektiivis ning seetõttu äh, üritan teid veel kord meeta, veenda äh, investeerimispanga jaoks ühtekuuluvus on prioriteetne teema ja need vahendid, mis meil praegu on olemas ja pikemaajalised väljavaated saavad parandada tõhusust ning tõhusust, mis ühtekuuluvuspoliitikal on, sellepärast et me tahame tegutseda aktiivselt kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis, meil ei ole mingeid riigipõhiseid kvoote ja oleme valmis tegema too äh, koostööd liikmesriikide asutuste ja regionaalsete platvormidega äh, selleks, et äh, kogu sellele ettevõtmisele täiendavat hoogu anda, nii et, et palun, et teie kolleegid siin parlamendis selle fondi ellurakendamisega alustus, alustame niipea, kui äh, vaja, investeerimispank vajab seda, Euroopa inimesed vajavad seda selleks, et edendada investeeringuid ja majanduskasvu. Thank you, thank you, Mr. aitäh, härra Multerer. nüüd alustame esimese küsimuste vooruga. kõigepealt koordinaatorid fraktsioonide nimel ja siis läheme edasi teiste liikmetega. härra Van Nistelrooy, palun, Rahvaparteist aitäh! väga hea, hea, et te olete mõlemad siia, olete saanud tulla nii komisjoni asepresident kui ka investeerimispanga esindaja. härra asepresident, teil on väga suured pädevused ja meil on juba harjumus äh, pidevalt kõikide tegevuste üle arvamusi vahetada ja täna on äh, ka üks selline päev, meil oli täna hommikul pikk arutelu ja samuti ka hääletamine, nüüd on meil täna selline justkui järelkaja või äh, me ei ole vaja üksteist äh, praegu enam veenda, me hääletasime juba ära ja siis kahe nädala pärast jõuaks, jõutakse läbirääkimistele, võib-olla mitte teiega, aga siis pigem nõukogu tasandil. aga põhiküsimuseks on see, et meil on juba olnud oma regulatsioonis äh, selliseid esialgseid instrumente, mis äh, on minemas äh, selliste fondide kasutamise poole. me oleme ka viimasel ajal ka oma finantseeskirja muutunud, muutnud, et see võimalik oleks mitmeaastase kava raames. ja siin on ka teisi valdkondi, kus Äh, on riski vähendamisvõimalusi, nagu näiteks Horisont. ja me teeme seda kui midagi täiesti uut. see on see raamistik ja mina tahaksin isiklikult äh, käsitleda ühte küsimust. ma tahaksin, et meil oleks teie mõlemaga pikem debatt ajakohastamise osas kuidas seda rakenduskavasid ajakohastatakse ja millised on partnerluslepingud liikmesriikidega, võttes arvesse Euroopa strukturaalsete investeeringute fondi? sest instrumendid on olemas, kas neid ka kasutatakse? see peamine instrument on olemas, kas seda kasutatakse? me oleme siin Euroopa tore perekond, aga nõukogu omalt poolt on natukene tõrges. meie lõime need võimalused ja kätte on jõudnud hetk näha, kuidas me saaksime õppust võtta sellest uuest algatustest järgnevatel aastatel. sest üldises mõttes me olime positiivsed täna hommikul. ja kuidas saaks kasutada ka teisi instrumente? Need ei peaks üksteist välistama kuidagi. Teie meeskond ja siis see nõuandekeskkond peaksime koos koostööd tegema juba praeguste juhtimisasutustega, see on väga oluline aspekt. täna hommikul sai isegi öeldud, et me tahame minna edasi asjadega, sest me ei tea ju tegelikult paljusid asju, me ei tea seda tagatisfondi, kus see lõpeb või, või kus, mis sellega on, see on lahtine küsimus, aga me tahame näha äh, sellist esialgset hinnangut, kas see annab, aitab kaasa sellele, mis me leppisime kokku sotsiaal- ja territoriaalühtekuuluvusteemade puhul. nii et vaesed ei muutuks vaesemaks ja rikkad ei muutuks rikkamaks. nii et siin on selliseid läbivaid punkte, millele tuleks tähelepanu pöörata ja vaatame pikaajalist perspektiivi, me ka seda käsitlesime hommikul. kui ma nüüd mõtlen seda, sellele, mis on pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, siis võib-olla meil oleks vaja meie tegevuse tulemusi hinnata ja vaadata, mis on äh, toimunud. kõrge risk on võib-olla mõningate tegevuste puhul hea, aga mitte kõigi puhul. nii et äh, saab öelda, et teil on olemas toetused, teised toetuskavad, aga vaatame, millised on selle kõrge riski lisandväärtused jagatud tegevuste puhul. võib-olla on see väga oluline. me võib-olla kümne aasta pärast me vaatame neid investeeringuid ja me näeme, et kõik on juba ära makstud ja kõik raha on hästi ära kasutatud ja siis vaatame, kuida-, aga neid tegevusi ei kasutada, sest need tegevused, mis seal algasid, ei saanud jätkuda. ja aeg, mil seda täheldada, on võib-olla teinekord liiga pikk ning me ei saa tegelikult raha öö, äh, pangandussüsteemi tagasi tuua ja see oleks meie õppetund ja minu võtme öö, sõnum ongi see, see on veelgi olulisem kui see, et meil on kaks äh, finantsinstrumenti, mis on üksteist täiendavad ja mis peaksid lisanduma. me oleme juba selles suunas äh, läinud, nii et palun, tulgem tagasi poole aasta pärast, aasta pärast ja paneme koos äh, proua Kaituga vaatame siis, mis niisugused need konkreetsed tegevused on ja siis vaatame, kuhu edasi minna. aitäh, härra Van Nistelrooy, proua Krell. aitäh, lugupeetud esinaine, lugupeetud volinik äh, härra Molterer. Äh, sotsiaaldemokraatide fraktsioon on alati investsiooniga, investeeringute kava toetanud meie oleme seda alati äh, nõudnud ja on tore, et lõpuks nüüd ometigi midagi tuleb. ma saan, ma olen sisu, sisuliselt äh, asjaga täiesti nõus, aga härra Kadanen, kui te ütlete, et et äh, ei saa äh, midagi äh, muud niimoodi rahastada, kui te räägite siin ühtekuuluvus- ja poliitika, põllumajanduspoliitikast, siis te eksite, te teate täpselt, et eelarve ühtekuuluvuspoliitikale ja põllumajandusele on juba liikmesriikide vahel riigipõhiselt ära jaganud ja mitte kunagi poleks te saanud liikmesriikidelt nõus, nõusolekut, et sealt vahendeid võtta Äh, äh, jah, äh, mina toetaksin väga meelsasti teie investeerimine, teie ettepanekut, aga ma arvan, et liikmesriigid ei jaga seda seisukohta. minu kodumaa Eh, Saksamaa on lubanud kaheksa mil-, eh, oleks lubanud siis kaheksa miljardit investeerimisprojektide jaoks ja mitte ainult eh, nende projektide jaoks, mis Saksamaal läbi viiakse, siis oleks probleem lahendatud ja see kolme A reiting oleks säilinud, aga siin see konks ongi me Äh, te räägite sellest, et te tahate Horisont äh, kaks tuhat äh, kakskümmend jaoks saada rohkem rahastamisvahendeid, kasutades finantsinstrumente. tegemist on siin nagu Euroopa ühendamise rahastu vallas projektidega, millega me ühiselt liikmesriikide ja ühiste komis-, ühiselt komisjoniga oleme paika pannud Äh, tegemist on ju nende infrastruktuuriprojektidega, mida me kõik soovime ja me tahame neid rahastada ja äh, siin Euroopa Parlamendis me oleme alati üritanud leida äh, alati teisi rahastamisvahendeid ja seetõttu huvitab mind, kas see kolm A reiting ja mina ei ole pankur, kas see kolm A reiting sõltub sellest, et me praegu see kuusteist miljardit välja käime või on ka midagi vahepealset et me võib-olla eraldame äh, midagi äh, hetkel ja siis äh, järgnevates eelarvetes lisame täiendavaid vahendeid. et ei oleks vaja kogu seda summat siis kohe alguses välja käia, kas oleks võimalik ka sellisel moel asjale läheneda ja võib-olla leida natuke loomu-, loomingulisemaid lähenemisviisi ja see kuusteist miljardit jah, peab ju kuskilt tulema Äh, see peab tulema Euroopa Liidu eelarves ja äh, siis tuleb väga selgelt äh, öelda, et kuna tegemist on avaliku rahaga, siis peab paika panema ka see, milliste projektide jaoks seda võib juba lubada ning ja me ei saa ju lubada midagi sellist, mis läheks näiteks vastuollu Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, nii et, et Äh, ja siin äh, te rääkisite ka sellest, et tuleb vältida igasugust poliitilist sekkumist. Äh, ma võib-olla ei saanud teist õigesti aru, aga mulle tundub, et Euroopa Parlament peaks selles protsessis ikkagi osaline olema ja mis puudutab seda investeerimisfondi tööd, siis minu kogemus on see, et parlament Äh, on, äh, ei ole kunagi üritanud ju takistada midagi, millest saavad kasu kodanikud ja infrastruktuur ja äh, nüüd veel see küsimus, et milliste kriteeriumite alusel neid projekte hakatakse välja valima. Saksamaal ja paljudel teistel liikmesriikidel on pikk nimekiri nendest projektidest, millele praegu ei ole leidnud veel piisavalt rahalisi vahendeid Äh, võib-olla räägite ka täpselt, kuidas see siis käima hakkab, see projektide valik, aitäh! aitäh, ähm, proua Gretu! ma näen, et ECR-ist ei ole siin kedagi kohal, koordineeter, koordinaatorid, seega annan sõna härra Jakov Tšetšile ALDE fraktsioonist. aitäh, ähm, proua esinaine! härra Katainen, härra Molterer. lubage mul ALDE fraktsiooni nimel tänada teid koostöö eest. ma tahaksin tänada teid äh, debati eest, mis meil on olnud. härra Katainenil läks natukene na äh, võttis aega, et meiega siin kohtuda. me leiame, et see koostöö on väga väärtuslik. nagu te teate, on ALDE väga suurt tähelepanu pööranud majanduskasvule ja tööhõivele ja me tervitame instrumenti, millega luuakse struktuuriliste investeeringute fondi, nagu ma ütlesin, härra Junckeri eh, komisjoni ja meie komisjoni suur edu on see, et kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal hinnatakse seda üle, võttes arvesse, millised edusamme on sa-, äh, saavutatud Euroopa Liidu majanduses. see algatus on väga hea ja me toetame seda täielikult. nii, nagu see kavandatud on, ähm, sellisena, nagu ta kavandatud on, saadab seda kindlasti edu. kuna ma olen raportöör Euroopa Parlamendi infotehnoloogia strateegia puhul tahaksin ma esitada paar küsimust. see strateegia Itaalia, Sloveenia, Küpros ja Greta on sellesse Äh, kaasatud, teised Serbia, Montenegro, Albaania ja muud on äh, siis ka kandidaatriikidena äh, kaasatud. Te olete rääkinud sellest, et meil on võimalik taristu ja energiakavasid välja arendada. Balkani piirkonnas on taastuvenergia osas väga palju potentsiaali, eriti just hüdroenergia jaamade puhul, elektrijaamade puhul ja samuti äh, veeldatud äh, maagaas, äh, sellega, sellel on suured potentsiaalid Albaanias ja Horvaatias. Nad tahaksid ära kasutada Itaalia turgu, kus on praegu energiatarnete osas üsna suuri raskusi ning selliste projektide rahastamine on võimalik antud fondi kaudu Äh, liikmesriikides ja kandidaatriikides. milline oleks siis äh, avaliku kapitali ja erasektori kapitali vaheline osalusmäär, võttes arvesse, et neid projekte juhitakse riigi tasandil ja riik osaleb nendes projektides. kas te võiksite natukene vastata sellele küsimusele? härra Jakovtšiš, aitäh teile, nüüd palun härra Omarže. aitäh, äh, proua esinaine asepresident Kadanen, asepresident Monterer, aitäh, et te tulite siia mõtteid vahetama meiega, ma loodan, et, et see on väga otsekohane dialoog, mis on vastastikku kasulik. ma tahaksin välja tuua paar kommentaari me võime siin filosofeerida lõputult selle üle, milline see eh, struktuursete investeeringute fond on, aga mm, väga paljud minu kolleegid on, suhtuvad sellesse veidi skeptiliselt, ähm, sellesse teie plaani. aga praegu on kätte jõudnud hetk, kus me peame andma endast maksimumi selleks, et see kava toimima hakkaks. me peame seda tegema, sest me võlgneme seda miljonitele äh, töötutele, VKE-dele ja me äh, oleme võlgu seda Euroopale, sest Junckeri plaan äh, on komisjoni töökava keskmes ning ähm, kuna Juncker peab vastama väljakutsetele, mis on praegu asetatud majanduse ja äh, tööhõive äh, turu poolt ja sellele väljakutsele tuleb ka vastata. nii et meil on kohustus tegutseda, et see kava toimima hakkaks. Te olete siin äh, regi-, regikomisjoni ees ja ma järgin natukene seda äh, debatti, mis on teistes komisjonides toimunud, EKONis ja eelarvekomisjonis, ja te näete, et äh, see, need kõik debatid ähm, keerlevad regionaale arenguprojektide äh, ümber ja siin on mitu küsimust. esimene küsimus on järgmine. ma kuulasin seda, mida te ütlesite, et geograafilisi kriteeriumeid ei ole ning äh, meil on kolmsada viisteist miljardit äh, selleks, et äh, kaotada ära piirkondade vahelised erilisused. ning täiendavuse mõttes oleks vaja investeeringuid Äh, sellest fondist äh, ning meil ei tohiks olla mitte mingisuguseid äh, destabiliseerivaid piiranguid, sest see on see risk, et erasektori investeerijad ei ja tule investeeringutele ka välja mujal kui ainult suurtes linnades ning ähm, see on justkui poliitilise sekkumise küsimus ja poliitika suunitluse võtmine, et, et need fondid läheksid just regioonidele, kus on väga suur tööpuudus ja nendesse piirkondadesse, kus täna investeeringud äh, on veel napid ja kas me saame tegutseda niimoodi, et nende eesmärkideni jõuda ja sellele lisaks äh, ma tahaksin kõike seda mõista. mina olen pärit äh, Reun-, Reunioni äh, saarelt, mis on perifeerne piirkond ning Junckeri äh, plaan mobiliseerib praegu majandustegijad ning annab meile väga suurt lootust. aga ei ole midagi hullemat kui lootus, mis saab pärast pettumuse osaliseks, nii et kõik need piirkonnad, mis asuvad väga kaugel, kus majanduse areng on üsna napp, millised oleksid need tulemused, äh, kui Junckeri plaan, äh, millised need mõjud oleksid, kui Junckeri plaani saadab äh, ebaõnn? teine punkt, mida ma tahaksin käsitleda teiega, ma tahaksin, et kõik toimiks ja kui kõik peab toimima, siis on vaja kohalike omavalitsuste kaasamist ning piirkondlike omavalitsuste kaasamist. me teame väga hästi, et kohalikud tegijad on need, kes äh, saavad väga kiiresti tegutseda selleks, et äh, majandust aidata ja kes saavad kiiresti tulla välja ettepanekutega ja viia need ettepanekud investeerimispanga ette, aga kindlasti äh, on kõik minemas õiges suunas, vähemalt Prantsusmaal on see nii, riik töötab piirkondadega käsikäes selleks, et need ettepanekud välja töötada. kolmas märkus ja see on ka minu viimane märkus, ma kuulasin suure rahuloluga, et äh, teadusuuringud on toetuskõlbulikud selle kava äh, raames, see on väga oluline, innovatsioon ja teadusuuringud, uuringud, uuringud äh, Äh, arukas spetsialiseerimine on, äh, on, on väga olulisel kohal äh, näiteks teatud riikides ja see peaks niimoodi ka jääma ja teisest, teiselt poolt ma näen, et sinisel majandusel peab olema samuti väga suur tähtsus, sinine majanduskasv on väga suure potentsiaaliga valdkond. meri, vered ja ookeanid pea, saavad anda oma panuse tänapäeva ja tuleviku majanduskasvule ning praegu eh, India ookeanile investeeritakse väga palju Euroopa Liit ja kes on praegu äh, suu-, esikohal, äh, on selline merejõud, peaks samuti äh, mereäärseid piirkondi väärtustama ja neid toetama. ja see oleks väga hea, kui me saaksime ka seda külge arvesse võtta, aitäh! aitäh, härra Omarže! proua Vanna, palun! aitäh, lugupeetud äh, esin-, äh, eesistuja Äh, suur aitäh komisjoni asepresidendile ja investeerimispanga aseesimehele selle sissejuhatuse eest ja äh, uue võimaluse eest arvaid vahetada. esimene, ei ole ju tegelikult esimene, tegu esimeste arvamusvahetusega, me oleme juba täiskogul ja teistes äh, komisjonides selles teem-, sellel teemal kõnelenud. mina Roheliste fraktsiooni nimel tahaksin veel kord rõhutada, et meie peame sellist kõikehõlmavat investeerimiskava enesestmõistetavaks, tuleb investeerida just nimelt reaalmajandusse, nii avalikud kui ka erasektori investeeringud on vajalikud selleks, et kriisist välja tulla, ostujõudu tugevdada ning äh, hakata ka selga pöörama säästumeetmetele. Äh, tahaksin tänada härra Moltereri selle eest, te kõnelesite sotsiaalsest infrastruktuurid. Äh, üks asi, mis meile kõigile muret teeb ja seda ka rohelised on kritiseerinud nime, selle investeerimiskava juures, nimelt see, et sotsiaalne mõõde ja keskkonnamõõde ja ka demokraatiline mõõde selle Äh, äh, äh, investeerimisfondi juures on jäänud justkui teisejärguline. meil on kogemusi ju ka ühtekuuluvuspoliitika vallas, kus me oleme näiteks kasutanud partnerluspõhimõtet, me oleme kaasanud kohalikke omavalitsusi, sotsiaalpartnereid, kodanikeühiskonda. niisiis meie jaoks on olulise just sihtide seadmine, investeerimine ei saa olla eesmärk iseenesest, igal investeeringul, iga investeering peaks olema ju hea ja jätkusuutlik investeering ja seetõttu on oluline, millistesse sektoritesse investeeritakse, millistesse regioonidesse investeeritakse ja palju lisandväärtust sellest Euroopa kodanikele sünnib. ning eh, siin tekib küsimus, kuidas Äh, tagada äh, sellise, see, see, nende sihtide järgimine, ühelt poolt meil on Euroopa kaks tuhat kakskümmend äh, strateegia eesmärgid, sest seal räägitakse ka vaesusevastasest võitlusest ja kliimakaitsest, haridusest, võrdõiguslikkusest, kõik need asjad on strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärkidena kirjas Äh, kuidas äh, siis sellised investeeringud tagatakse selleks otstarbeks. Äh, kuidas tagatakse need sotsiaalsed investeeringud, millest te kõnenesite, härra Molterer? kus on need investeerimissuun-, suunised, millega tehakse kindlaks et, et raha näiteks sotsiaalsele infrastruktuurile, haridusele, tööturule ja sotsiaalseteks investeeringuteks läheb, mina tean äh, tööhõivekomisjonist, äh, kus meil toimus arutelu selle äh, arutelu, et kas peaks kaasama sotsiaalse tööturu eksperdid, kas sellesse juhtkomiteesse või kuhugi, et tagada selliste aspektidega arvestatakse. Te rääkisite, et ei ole nähtud ette mitte, mitte mingeid sektoripõhiseid kvoote aga jah, liikmesriikidel on ju olemas ähm, äh, investeerimisprojektid, aga seal ei ole just eriti palju selliseid sotsiaalse investeeringu projekte ja haridusprojekte ja see teeb meile rohelistele väga suur mure, et äh, me tahaksime teada, kuidas tagatakse, et nendest ilusatest sõnadest ka siis mingid teod tulevad, kuidas tõesti sellistesse valdkondadesse investeeritakse ja äh, investeeringud ja, ja kuidas tagada, et need investeeringud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidele vastu ei tööta, näiteks äh, kliimaenergia eesmärgid, siin räägitakse praegu, et me võime investeerida ka tuumaenergiasse, äh, äh, kuida-, kuidas siis nende eesmärkide, eesmärkidest kinnipidasimine tagatakse ja te ilmselt olete tuttavad ka ILO uuringuga, kus öeldakse, et selle fondi tööhõivepotentsiaal avaldub ainult siis, kui keskendutakse just nimelt nendele regioonidele, kus on kõrge tööpuudus ja kasutatakse ka siis täiendavaid tööturumeetmeid. niisiis minu küsimus, kuidas te selle kõige tagate, aitäh aitäh, proua Tamato. aitäh, proua esinaine. ma tahaksin tänada volinikku, et ta siia tuli. paar päeva tagasi ütlesite te, et meil on vaja isikuid, kes on hästi koolitatud, kes on kvalifitseeritud selleks, et võtta vastu majanduskasvuga seotud väljakutsed ja võitlemaks tööpuuduse vastu aga selles sektoris peavad kulutused olema eh, Euroopa Liidu eelarvetest välja jäetud, need on teie enda sõnad. ma võtan selle avalduse väga hea meelega vastu, aga teie ütlete, et teil on südamelähedane võimalus, et meil on majanduskasv, mis võtaks arvesse ka nõndanimetatud sotsiaalseid sektoreid, miks aga äh, Äh, siis struktuurifondid ja investeeringud jätta välja eelarvearvestustest. sellised poliitikad äh, peaksid olema võtmeküsimuseks selleks, et äh, meil oleksid kaotatud Euroopa Liidu ees ebavõrdsused, territoriaalsed, sotsiaalsed, see on üks võtmeküsimus selleks, et Euroopa Liidus ära kasutada riigi rahasid ja Euroopa Sotsiaalfond on üks näide. Te teate, et teatud paindlikkus on, on Ähm, liikmesriikides ette nähtud EFSI kaudu, aga nagu siin komisjonis on väga palju välja öeldud, need kaks instrumenti on väga erinevad, eriti just selle äh, maksumäär, maksmise määra ja äh, kaasatuse poliitikat silmas pidades. aitäh, mul on veel viis äh, isikut, kes sõna soovivad kas te kuulate nad ära, tehke palun väga kü-, lühidalt oma küsimused, et äh, külalised saaksid võimaluse ka vastata. proua Spiraki, palun. Well uh, I think that the question is for both. ma arvan, et minu küsimus on mõlemale, nii asepresident äh, Kataine, Kataisele kui ka asepresident Multerile. sooviksin küsida, kas investeerimis uh, komisjon või kellel seal viimane sõja, sõnaõigus on, kas võetakse arvesse ka projekti tasuvus? ütleme, selline riik nagu Kreeka, seal tegelik küsimus on äh, see, et kas äh, EFSI on valmis ka need riskid katma. ütleme, projektide väljavalimise protseduur, kas seal võetakse arvesse ka äh, nende töökohtade jätkusuutlikkus, mis luuakse Junckeri kavaga. aitäh! suur tänu, suur tänu lühikese küsimuse eest, proua Presso, palun väga lühidalt äh,. Äh, si- äh,, signori vicepresident. lugupeetud härrased asepresidendid, ka tänan omalt poolt teid, et te täna siin olete ja minu küsimus puudutab äh, seda, et kuidas nüüd investeeringute platvormi paremini mõista kui ma õigesti aru sain, siis tegemist on finantseerimisplatvormidega, kus tuuakse kokku kõik investeeringud ja siis koordineeritakse neid. kas teie meelest on võimalik, et sellise platvormi sees tagatakse ka projektide finantseerimine, mis annavad positiivseid tulemusi, aga mis lühiajaliselt võib-olla ei äh, too seda investeeringute summat tagasi, et nad ei ole kiire, lühi, lühiajaliselt tasuvad. ehk siis äh, kas võib-olla tuleks välja töötada kriteeriumid, mille põhjal siis neid äh, investeeringuid otsustada? suur tänu, härra Olbrecht, palun. suur tänu, härra volinik, ma arvan, et väga paljud küsimused on äh, ka eh, needsamad küsimused äh, olid ka eelarvekomisjoni liikmetel, nii et jah, tõepoolest äh, väga asjakohane teema. et loomulikult jätkuvalt on laual see küsimus, et kust see raha võetakse, aga mina ei soovi seda küsimust esitada, sest sellega ma avan Pandora laeka ja siis ei tule sellele lõppu. minu küsimus puudutab tõukefonde ja äh, Äh, ja EFSit. näiteks ei ole ette nähtud äh, ei ole ette nähtud mehhanismi, et mille abil struktuuri- ja investeerimisfondi vahenditest äh, katta EFSI äh, projekte. Neid omavahel kombineerida ei saa. aga üksiku projekti tasandil saab seda teha, kas te saaksite seda selgitada, kuidas see täpsemalt toimub, sellepärast et oletame, et meil on fond, erainvestorid tulevad, kujutame ette, et mingit poliitilist mõjutamist siin ei ole, oletagem, et ka geograafilist mõjutamist ei ole, need kaks olulist mõju. investorid tulevad erinevatest äh, paikadest, erinevatest maadest, tegemist on kõrge riskiga projektiga, nad tahavad saada häid garantiisid tagatissüsteemist. ja nüüd hakatakse seda projekti planeerima. nüüd, mis puudutab äh, struktuurifonde, et siis see ESIF struktuuri- ja investeerimisfondid ja strateegiliste investeeringute fond. kuidas neid omavahel koordineerida? kaks võimalust. üks on, et nad on eraldi, teine, et nad täiustavad üksteist ja täiendavad üksteist. palun, äkki saate selgitada? suur tänu, härra Albrecht ja härra Van Miltenburg, lühidalt palun. minu küsimus on kriteeriumite kohta, et kas investeeringud äh, keskenduvad ennekõike ettevõtetele, kus on kuni kolm tuhat töötajat. ettevõtted, kellel on raskusi projektide investeerimisega, see toob kaasa ka palju positiivset VKE-dele, aga minu küsimus on, saaksite ehk selgitada, miks te võtsite vastu sellise otsuse, et äh, seada see piir kuni kolm tuhat äh, töötajad ettevõttes ja sulgete ukse suuremate ettevõtete ees, aitäh! suur tänu, härra Bogovitš! lühike küsimus, palun. suur tänu. toetan väga seda ideed, sellepärast et ma leian, et äh, parlamendi ja komisjoni edu sõltub sellest, kuidas need projektid õnnestuvad, nii et soovin kõigile edu. kolm küsimust riiklikud arengupangad, milline on nende roll, eriti VKE-de puhul? teine küsimus. toetan seda, mida ütles härra Jakovtšitš, ehk et me peame leidma need ühised projektid, eriti mis puudutab gaasiterminali Põhja-Aadria meres, Aadria mere põhjaosas. ma arvan, et see aitaks lahendada terve rea keskkonna probleeme Aadria mere piirkonna põhjaosas ja kolmandaks, ma ise olen pärit Sloveeniast ja meil on väga palju probleeme seoses üleujutuse vastaste meetmetega. kas lisaks äh, nendele fondidele, rahadele, mida me kasutame selleks, et tagada üleujutusvastased meetmed, kas äh, siin peaks saama, kas me saaksime taotleda lisarahasid Ühtekuuluvusfondi ja kas me saaksime taotleda ka äh, Äh, strateegiliste investeeringute fondist rahasid. siin mingit majanduslikku tulu me saavutada ei saa, aga me teame, et ennetus on igal juhul parem kui üleujutuste tagajärgede likvideerimine. suur tänu, sellega lõpetame küsimuste vooru, et meie külalistel oleks aega küsimustele vastata. loodetavasti ei jää see viimaseks arvamuste vahetuseks me juba avaldasime lootust, et kohtume regulaarsemalt tulevikus ja saame neid küsimusi ka edaspidi arutada. nii et annan sõna volinik Kadainelile kõigepealt, Kadaisele kõigepealt. vabandust, pean tõesti tegema lühidalt, kuna mul on päevakava tihe. Äh, strateegiliste investeeringute fond ei lahenda kõiki probleeme jah, kuuskümmend miljardit äh, kolm aastat äh, selleks, et ligi meelitada erasektori investeeringuid, aga investeerimispank äh, eraldas seitsekümmend miljardit ühe aasta jooksul. see on näiteks sama raha, mis kulub kaheksa kooli rahastamiseks Ühendkuningriigis nii et see on tegelikult äh, ka Euroopa Investeerimispanga igapäevane töö, selliseid projekte rahastada ja neid vahendeid eraldada. siis äh, millised on lisavõimalused strateegiliste investeeringute fondi rahastada? seitsekümmend protsenti rahadest katab äh, strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend, siis veel lisaks Erasmus ja Galileo. meil on ikkagi kakskümmend kaheksa liikmesriiki. ja kõike seda koordineerida on väga-väga keeruline. mis puudutab nüüd äh, krediidireitingut, Standard Pools juba vähendas meie reitingut põhjus on selles, et kahekümne viie miljardi väärtuses on tasumata arveid. nii et me ei saa riskida. me ei saa riskida, et meil ei ole näiteks kuuskümmend miljardit selleks, et äh, garantiisid katta. sellepärast, et äh, reitinguagentuurid äh, siis leiavad ju põhjuse jällegi meie reitingut vähendada. mina seda riski ei võtaks ja see on tõesti väga tõsine teema, seetõttu peame olema väga selged ja jälgima, kust raha tuleb ja kuhu see läheb. uurimused äh,, finantsinstrumendid, Horisont kaks tuhat kakskümmend seitsekümmend seitse miljardit on ette nähtud see on kaheksa protsenti rohkem kui kaks aastat tagasi. nüüd kavatseme kasutada kolm koma viis protsenti finantsinstrumentidena, et rahastada just nimelt teadussektorit. paljud ülikoolid on seda finantsinstrumenti juba kasutanud ja tahavad seda teha ka tulevikus. isegi Küprosel, mis on väga keerulises finantsseisus praegu, nad teavad väga hästi, et erasektor tõesti soovib panustada ja toetada osasid projekte, seda soovib ka valitsus teha, aga, aga nad ei saa mitte kusagilt laenu ega äh, finantsinstrumente Küprosel, nii et äh, nii et äh, olgem siin avatud, hoidkem silmad lahti, äh, see aitab ka teadussektorit, kui me leiame lisavahendeid. see aitab ka teadussektorit, vabandust. härra Omažee ütles, et need rahalised vahendid tuleks suunata nendesse valdkondadesse ja piirkondadesse, kus tööpuudus on kõige suurem. loomulikult seda peetakse silmas. aga kui me vaatame VKE-sid, siis äh, olukord on igal pool üsna sarnane, olgu tegemist Prantsusmaaga, Küprosega, kus iganes äh, likviidsuse, vähene likviidsus ja, ja raske saada Äh, lisarahastust juurde. teadus, äh, infrastruktuur, see kõik on seal, kus on olemas ülikoolid. aga meil on vaja investeerida vaesematesse piirkondadesse selleks, et edendada majanduskasvu. struktuursete investeeringute fond peab tagama, et rahasid kasutatakse erinevates Euroopa piirkondades erinevatel eesmärkidel, erinevate valdkondade edendamiseks, selle tõttu ongi see niivõrd oluline, et kõik riigid saaksid äh, nendest fondidest äh, abi. ka vähem arenenud piirkonnad saaksid strateegiliste investeeringute fondist abi ja toetust proua D'Amato, tõenäoliselt siin on tegemist arusaamatusega, ma ei toetanud seda, et hariduskulusid eelarve puudujäägi äh, kalkuleerimisest välja ei jätta. kui oleks olemas selline kuldreegel, siis jah, mina jätaksin välja kõik kulud, teaduskulud, hariduskulud, aga siis peaksime jätma välja ka ülejäänud eelarve tõenäoliselt. ja sel põhjusel me ei tahagi avaliku sektori raha kasutada, me tahame julgustada liikmesriike, me ei taha julgustada liikmesriike suurendama võlakoormust. seetõttu tahamegi meelitada rohkem äh, erainvesteeringuid ja vähendada maksumaksjate äh, võlakoormust proua Spiraki, jah. EFI katab riigi riskid. eile oli kohtumine Kreeka tööstuse esindajatega ja rääkisime just nendel teemadel, et EFSi üks omapära just ongi see, et ta katab need riskid. mõnes riigis on ta nüüd riigi äh, risk ja mõnes liikmesriigis võib ta olla midagi muud, aga mina siinkohal lõpetan, annan sõna üle, sõnajärje üle suur tänu. ka mina teen lühidalt, härra Van Nistelrooy, meil on väga palju kogemusi sellest, kuidas äh, koordineerida ja kuidas äh, koos äh, kasutada äh, Euroopa Investeerimispanga toetusi ja riigirahasid. võtkem näiteks Hispaania, kes on selles valdkonnas esirinnas Malta ja Portugal on samuti väga huvitatud ning et anda teile vähekene aimu, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist investeerisime üheksateist äh, miljardit äh, kaasrahastatavasse struktuurifondidesse, nii et me oleme väga palju juba ühtekuuluvuspoliitika vallas ära teinud. nüüd teine märkus. EFSI ei asenda, ei vaheta välja Euroopa Investeerimispanka, ehk siis meie jätkame oma tööd ja struktuuriinvesteeringute fond, strateegiliste investeeringute fond on sellele täienduseks, proua Kreel. nüüd muud, mis puudutab tagatisi ja garantiisi, kui me tõepoolest seda teed läheme, siis me ka võtame vastutuse ja raamatupidamisse paneme selle kõik kirja kogu investeerimisperioodi jooksus, ehk siis see struktuur võib olla kümme, kakskümmend või kolmkümmend aastat ja seetõttu me peame olema kindlad, et kui me seda teed läheme, siis me ka tagame kõik sajaprotsendiliselt, kui me jätame mulje nii agentuuridele kui erasektori investoritele, et me hakkame iga-aastaselt äh, seda läbi vaatama, siis ei hakka ta toimima. me peame olema kindlad ja palume ka teie toetust, kuna see on kõige olulisem. Euroopa Liidu poliitika on see, millest oma tegevuses lähtub ka Euroopa Investeerimispank. me teame, milline on Euroopa Liidu poliitika, mida tähendab strateegia kaks tuhat kakskümmend ja meie lähtume sellest. paarkümmend aastat tagasi VKE-dest ei räägitud, isegi mitte kliimamuutustest, aga nüüd mis tähendab ressursitõhusus. see on üks neljandik meie tegevusest juba, VKE-d isegi natuke rohkem. nüüd kolmandaks, kuidas projektid välja valitakse? tavapärane protseduur, kuidas Euroopa Investeerimispank äh, seda ikka on teinud, läheme, järgime sama süsteemi ja vastavalt olemasolevatele garantiidele komisjon otsustab, äh, kas projekt valitakse välja või mitte. investeerimiskomisjon otsustab seda, samuti investeerimiskomisjon otsustab, kas teatud garantiid kasutatakse või mitte. härra Jakovtšitš. härra Juncker räägib kahekümne kaheksast liikmesriigist, aga Euroopa Investeerimispank tegutseb ka väljaspool Euroopa Liitu. ehk siis meil on sellised erinevad äh, piiriülesed projektid, näiteks Lääne-Balkani investeerimismeede, me saame tegutseda ka piiriüleselt. aga Junckeri algatus on kahekümne kaheksale liikmesriigile mõeldud. nüüd, mis puudutab EFSit ja ühtekuuluvuspoliitikat ma arvan, et need on isegi vastandid, see tegemist on lisameetmega, mis äh, aitab tegevusi toetada. toon ühe näite, kui räägime IKT sektorist, siis ei ole mitte midagi vaja äh, kahe linna ühendamiseks, see toimub iseenesest, äh, erasektor teeb seda hea meelega, sest saadakse tulu. aga kui me räägime lairibaühendusest maapiirkondadest, siis on vaja toetavat meetmet, et see leiaks aset, et see ellu viidaks rääkisin Bill Hoganiga, äh, põllumajandusvolinikuga, näiteks maaelu areng. maaelu arengu jaoks on see väga hea koostöömeede ja väga hea toetusmeede. mere peadirektoraadiga rääkisime sedasama, sellepärast et see kõik suurendab neid äh, võimalusi ja potentsiaale, aitab projekti ellu viia nüüd äh, riiklikud institutsioonid, mitte kõigis liikmes, riigis ei ole olemas arengupanku, vaid on arenguinstitutsioonid. nii et äh, ma ei taha nimetada neid pankadeks, sellepärast et see võib luua lisapingeid. siin on laiapõhjaline koostöö, me oleme seda kasutanud juba aastaid, seda võiks kasutada meetmena, kuidas toetada äh, Äh, VKE-sid, äh, projekte ja luua investeeringuplatvorme. jah, tõe, tõe, tõepoolest, tegemist on väga hea potentsiaaliga koostööpartneriga, proua Vana. jällegi selgitus, Euroopa Investeerimispank ei loo projekte, meie finantseerime projekti. seetõttu meie huvi on ikkagi, et meie vastaspartner oleks professionaalne me tahame tõhustada koostööd piirkondlike omavalitsustega, et nad oleksid teadlikud äh, sellest, nendest võimalustest, millised on võimalused teha koostööd Euroopa Investeerimispangaga ja investeerimisfondiga. Jean-Claude Juncker, kui ta selle algatuse käivitas eelmisel aastal ja tutvustas seda parlamendile, et EFSI on ainult üks osa sellest strateegiast ühtne energiaturg, rahaliit, see on äh, üks aspekt. struktuurireformid äh, riikides jällegi teine aspekt, aga meie oleme veendunud, äh, tahame teid informeerida ja teiega seda arutada, et täpselt nagu täna me seda teeme ja hea meelega kohtun teiega jällegi äh, tulevikus, et põhirõhk on ikkagi sellele, et me loome lisandväärtust, näiteks infrastruktuur, mida ma mainisin. seal on selgelt näha, et meie tegevusvaldkond on palju laiem, kui te meie kohta seda eeldasite. infrastruktuur on üks näide, innovatsioon, uuendused on teine. koostöös komisjoniga, meie koostöö komisjoniga on ka palju laiem mõiste ja me juba rahastame haridust me juba rahastame ülikoole. ja seda me saame ka strateegiliste investeeringute fondi abil teha. nii et need kaks fondi, EFSI ja ESIF, struktuuri investeerimisfondid ja strateegiliste investeerimisfondid, äh, jällegi saame koostööd teha ka VKE-de toetamise vallas nii et erinevad koostöövõimalused ja erinevad koostöötasandid. nüüd suurettevõtted. me ei ole kellegi ees ust sulgenud, me jätkame kõnelusi, aga EFSI keskendub põhiliselt äh, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, aga Euroopa Investeerimispank äh, toetab teadus-arendustegevust suurettevõtetes samamoodi. aga jällegi, väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel Nendel on vaja lisatoetusmehhanismid luua, sellepärast et suurettevõtted saavad niikuinii äh, laenule ligi paremini kui väikesed. nüüd üleujutuse vastased meetmed, me tegeleme sellega paljudes liikmesriikides, ühendame erinevaid struktuuritõukefonde, aga siin on üks tingimus ja räägin teile oma isiklikust kogemusest nii-öelda eelmisest elust et kui me räägime üleujutusvastastest meetmetest, siis on äh, meil vaja garantiid liikmesriigi poolt, sellepärast et äh, kui need rahad äh, investeeritakse valesse kohta, siis läheb see vastuollu reeglite ja põhimõtetega ja siin oleme väga ranged. nii et ühest küljest me oleme väga toetavad ja tahame toetada, aga te-, teisest küljest me peame olema ka karmid ja jäigad ja mõnikord ütlema ei, et rahad ei satuks valesse kohta. ja me hoiame sellest põhimõttest kinni, me oleme pank, me tahame raha ju tagasi saada ja seetõttu toetame tugevaid projekte, aitäh! aitäh, aitäh kõigi meie komisjoni liikmete nimel, tahaksin tänada meie külalisi ja luban, et me kutsume nad peatselt jällegi meile külla ja volinik Kadanen ütleb, et nad tulevad. Äh, minutine paus ja siis jätkame. Thank you. for... niisiis äh, vaikust äh, palun siin äh, saalis. We continue with our agenda. me jätkame nüüd oma päevakorraga. Okay, we continue with our agenda me jagame, jätkame nüüd oma päevakorraga ja järgmine päevakorrapunkt äh, on mõttevahetus algatusraporti teemal, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat ja marginaliseeritud kogukondi. meie raportöör on äh, äh, Terri Rantke ning ta esitas oma, ma annan talle võimaluse nüüd tutvustada oma raportit, palun aitäh, lugupeetud esinaine, tegelikult äh, seda raporti äh, eelnõu veel ei ole, hetkel on, meil on olemas ainult töödokument, mis äh, peaks olema välja jagatud ning kõigepealt ma kõneleksin selle raporti taustast. Te kõik teate, et uueks rahastamisperioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend sidusrühmadel paluti kaasata ka marginaliseeritud kogukonnad kui üks sihtrühm kõikidel tasanditel ning selle raportiga tahame siis selle teemaga edasi minna ja vaadata, eh, kuidas siis rakendusfaasis täpsemalt sellest põhimõttest kinni peetakse ja mis on tegelikult juhtunud Äh, me oleme juba kahe tuhande üheksandast aastast alates kõnelenud margini-, marginaliseeritud kogukondadest ja nüüd me tahaksime siis näha, kas selles vallas ka reaalselt midagi tehtud on ja kas meetmed on ellu rakendatud. Ähm, nüüd, kus äh, meil on kriis, on äh, marginaliseeritud kogukonnad kogu Euroopas kriisi läbi veelgi rohkem kannatanud kui enamused Äh, tagajärjed, kriisi tagajärjed nendele elanikkonnarühmadele on olnud väga tõsised ja äh, me leiame, et ühtekuuluvuspoliitika on üks vahend, äh, kuidas nende tagajärgede vastu võidelda paljud äh, kohalikud omavalitsused Euroopas on, seisavad silmitsi tõsiste eelarveprobleemidega ja see tihti peale äh, vähendab võimalusi kõik, äh, kõigi kaasavat poliitikat ellu rakendada ja ühtekuuluvust siis ka kohalike omavalitsuste tasandil teostada niisiis raportis üritame arvestada kõigi nende erinevate arengutega ja vaadata, millised on meiepoolsed soovitused, mida me saame siin Euroopa tasandil teha, selleks, et luua selline ühtekuuluvuspoliitika, eh, millest on kasu ka marginaliseeritud kogukondadele Äh, selle töödokumendi ettevalmistamisel oleme me vaadanud, äh, millised on partnerluskokkulepped ja tegevusprogrammid, mis on juba heaks kiidetud ning me oleme üritanud koguda informatsiooni äh, erinevatelt erinevatest institutsioonidest ja samuti oleme üritanud kaasata nii palju kui võimalik kodanikuühiskonda, erinevaid rühmi, kes tegutsevad nii ühtekuuluvuspoliitika vallas Äh, ja äh, väga äh, oluline on, et me kaasaksime ka need marginaliseeritud kogukondade esindajad. nii et, et väga paljud vabaühendused on juba olnud seotud selle raporti ettevalmistamisega ja tahaksin veel lisada, et Gershon Kirsen linn, kust mina pärit olen ja mitmed teised kohalikud omavalitsused selle piiskonna, piirkonnast osalesid ettevalmistustöös, sest hetkel oleme, on meil väga suured probleemid sisserändega Äh, meil on äh, üsna suur äh, romade kogukond ja nemad on marginaliseeritud ja tahtsime nende kogemustega ka arvestada. mis puudutab raporti sisu, siis kõigepealt, kui vaadata raporti pealkirja, me räägime tõesti marginaliseeritud kogukondadest ja rühmadest. arutelude alguses rääkisime väga palju sellest, et kas me peaksime te selgelt defineerima, mida me sellega mõtleme Äh, nüüd oleme läinud seda teed, et me ei soovi väga ranget definitsiooni selle kohta, mis marginaliseeritud kogukonnad tähendab aga tahame lihtsalt teatud aspekte selgitada, nagu tervishoiu ja elu ja töötingimused ja süstemaatiline äh, tõrjutus, millega erinevad äh, rühmad erinevates ühiskondades ja erinevatel tasanditel kokku puutuvad ja tahame siis läheneda asjale sellest aspektist ja neid gruppe mitte väga konkreetselt defineerida. ja üldpõhimõtted, millest lähtume kogu raportis, on mittediskrimineerimine ning äh, see, et Euroopa Liidu üldine eesmärk peaks olema äh, süstemaatilisele ebavõrdsusele lõpu tegemine, ebavõrdsus on just nimelt see probleem, millega äh, väga paljud äh, kokku puutuvad nendest marginaliseeritutest ja üks marginaliseeritute rühm, kellest väga palju kõneldakse, on romad niisiis äh, selles raportis me üritasime vaadata siis romade vastasusega seonduvaid probleeme, vaadata, kuidas me saame Euroopa Liidus sellega võidelda, äh, samuti kuidas saaksime selleks kasutada ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ning tahaksime tõsta teadlikkust kõikides liikmesriikides siis romavastasuse teemal üldiselt äh, tahaksime siis äh, parandada juurdepääsu avalikele teenustele äh, ning tahaksime siis puhtalt nõudlusepõhisest lähenemisest üle minna selliseks tervitatavaks teenusepakkumiseks, sest need marginaliseeritud kogukonnad, grupid on tõesti tihtipeale inimesed, Äh, kellel on kõige raskem oma nõudmisi väljendada, nii et, et me tahaksime, et, et nendesse suhtutakse ka ühtekuuluvuspoliitika raames sõbralikumalt. Äh, meie jaoks äh, on äärmiselt oluline, et lähtutaks partnerluspõhimõttest, see peaks olema kohustuslikuks aluseks ning veel üks oluline põhimõte, mida ma juba mainisin, on juurdemääs avalikele teenustele seda võiks äh, siis äh, nimetada tõesti selliseks äh, Äh, kaudseks põhimõtteks, need äh, meetmed, mida rakendatakse, peaksid kasu tooma marginaliseeritud gruppidele, aga üldiselt peaksid nad tugevdama ka avalikke teenuseid kogu ühiskonnale ning peame, äh, viimane põhimõte, millele tahaksin siin raportis samuti tähelepanu pöörata, on võitlus korruptsiooni ja vahendite kuritahtliku kasutamisega, sellepärast tihtipeale, kui ühtekuuluvusfondi vahendeid kasutatakse marginaliseeritud kogukonna valdkondade jaoks siis neid kuritarvitatakse, nii et, et me tahaksime siin raportis anda soovitusi, kuidas selles vallas olukorda parandada. ja raporti struktuurist kõneldes eh, lähtume siin ühtekuuluvuspoliitika erinevatest faasidest, vaatame ühtekuuluvuspoliitika ettevalmistamist, seda, kuidas läbirääkimisi partnerluslepingute üle peetakse eh, see faas praeguseks rahastamisperioodiks on juba läbi ja mm, vaatasime siis neid partnerlus Äh, lepinguid ja äh, mõned, mõnedes liikmesriikides polnud need marginaliseeritud kogukonnad isegi kaasatud nendesse partnerluslepingutesse, nii et, et me tahaksime hoolitseda selle eest, et järgmisel perioodil äh, oleks siis see kaasatus kohustuslik ja me tahaksime, et seda partnerluspõhimõtet rakendatakse siis juba ettevalmistuse faasis ning tegevusjuhistes Äh, on selle, selles osas on vaja tegevusjuhiseid, sest et sidusrühmadega konsulteerides selgus, et sellest põhimõttest tihtipeale ei olda isegi mitte teadlikud äh, nii et, et tegemist on tõesti väga problemaatilise teemaga ning me peame hoolitsema selle eest, et ettevalmistavas faasis, kui valmistatakse ette ühtekuuluvusfondi vahendite jagamist, siis keht-, rakendatakse partnerluspõhimõtet ja kõik sidusrühmad on kaasatud ning iseäranis on kaasatud marginaliseeritud kogukonnad. nüüd rakendusfaas, nende arutelude põhjal, mis meil siiani on olnud, on selge, et tuleb läheneda väga integreeritult ning äh, me oleme olnud tunnistajateks väga äh, edukatele näidetele, kus erinevate aspektidega on arvestatud, kus on kasutatud erinevaid äh, vahendeid selleks, et tõesti pakkuda projekte, mis toetavad seda integreeritud lähenemist, aruteludes kõneldi erinevatest valdkondadest, iseäranis tööhõivest, eluasemest, tervishoiust, haridusest ning eh, juba nende valdkondade põhjal on näha, et võib kasutada erinevaid fonde ning eh, tahaksime soovitada siis teatud vahendeid, mille osas meil on positiivseid kogemusi, nagu näiteks eh, kogukonnapõhised lähenemised, integreeritud territoriaalne lähenemine, sest et Äh, sellised lähenemised on osutunud edukaks ka marginaliseeritud kogukondade puhul ning veel üks asi, mida tahaksime raportis rõhutada, on võimekuse loomine, sellepärast et tihtipeale, äh, kui me üritame neid marginaliseeritud äh, kogukondi kaasata, siis on probleem ka liikmesriikide haldussuutlikkusega, regioonide haldussuutlikkusega ja inimesed leiavad, et selleks, et äh, anda rohkem võimu nendele volit-, äh, nendele marginaliseeritud kogukondadele, äh, siis peab neid rohkem kaasama nii regionaalsel tasandil kui ka muudel tasanditel üks teemasid, mida me samuti väga palju arutasime, kui koostasime seda töödokumenti, oli süvalaiendamise teema, sellepärast et see ei äh, äh, me ei pea siin rääkima ainult äh, artiklist üheksa lõige kaks, me peaksime arvestama sellega kõigis ühtekuuluvuspoliitika valdkondades, sellepärast et meie arvates on tegemist väga horisontaalse teemaga, mis lõppkokkuvõttes toob kasu kõigile ühtekuuluvuspoliitika valdkondadele. ja veel üks asi, mis on oluline ja, ja, ja valdkond, kus endiselt edukaid projekte palju ei ole, nimelt selline pikemaajaline lähenemine, et väga paljud projektidest, mida hetkel ellu viiakse, ei ole jätkusuutlikud pärast äh, ühe-kahe-kolmeaastast rahastamist, need projektid enam elus ei püsi ning selle teemaga tuleb samuti tegeleda ning meil on vaja tõesti sellist pikaajalist lähenemist äh, ühtekuuluvuspoliitikale ja marginaliseeritud kogukondadele. nüüd äh, seireperiood on samuti äärmiselt oluline, äh, sellepärast et hetkel me tihti näeme, et seda kontrolli või seiret ei teostata kvali-, aktiivselt, tihtipeale lihtsalt äh, tehakse linnukesi kuskile kastidesse. Äh, hinnangud on täiesti kvantitatiivsed, ei vaadata üldse, kuidas need rahastatud pro-, äh, projektid on kvali-, kvalitatiivsest aspektist toiminud, kuidas nad on toonud kasu marginaliseeritud kogukondadele, nii et, et meil on eh, veel väga palju vaja ära teha just nimelt selles kontrollifaasis ning ma arvan, et eh, sellesse kontrolli tuleks kaasata ka marginaliseeritud eh, rühmad ise, tänapäeval seda väga tihti ei tehta ja ainsad marginali-, sest et ainult tegelikult nende marginaliseeritud rühmade esindajad ise saavad ju öelda, kuidas programmid nende kogukondi mõjutanud on. ja veel üks asi, mm, millele raportis tahaksime keskenduda, on võrgustike vajalikkus, sellepärast et hetkel me näeme, et eh, tihtipeale puuduvad kogemused eh, ning eh, meil on vaja et vahetatakse kogemusi ning äh, niimoodi saame siis äh, anda suurema võimu just nimelt nendele marginaliseeritud kogukondadele. Äh, nagu näete, me oleme pühendanud sellele teemale palju energiat, palju kirge ning teinud tõesti palju tööd selle töödokumendi koostamiseks ja ootan siis koostööd kõigi variraportööridega ning tahaksin kaasata ka erinevate fraktsioonide esindajad, vabaühenduste esindajad, kellel on selles vallas palju kogemusi ja olen valmis meeleldi kuulama teie kommentaare, lisandusi, kriitikat töödokumendi aadressil, järgmisel teisipäeval toimub esimene variraportööride kohtumine ja ootan nüüd arutelusid, aitäh! aitäh! ma eksisin, kui ütlesin, et tutvustate siis raporti eelnõu, tegemist oli töödokumendiga, aga teie sõnavõttu ära kuulanud, tundub mulle, et te olete tegelikult valmis. ja nüüd äh, annan sõna, annan sõna variraportööridele. jah, äh, proua Word, te, äh, te, tegelikult, proua Word, teil on sõna suur aitäh selle väga huvitava ja ideoloogilise lähenemise eest sellele dokumendile ja teemale ma tervitan seda algatust ja tahaksin tänada raportööri eh, siiani tehtud töö eest. Eh, ma olen proua Randkega nõus, et meil on vaja eh, ühtekuuluvuspoliitika strateegilist lähenemist sellistele teemadele ma tervitan ka seda, et me peaksime hindama Euroopa Liidu rahastatud projektide pikaajalist mõju äh, marginaliseeritud kogukondadele ja äh, mulle tõesti meeldis see tervitatav lähenemine marginaliseeritud kogukondadele, tihtipeale äh, me oleme me pole ehk mõistnud, et me peaksime olema avatud ja sõbralikud nende kogukondade suhtes Eh, iseäranis siis, eh, kui meil on, eh, me eraldame neile rahalisi vahendeid ja, ja käivitame projekte, mis on kooskõlas nende vajadustega ja võib-olla seepärast neid projekte ka väga palju ei kasutata. samuti jagan seda Äh, muret äh, nendest äh, pseudovabaühendustest, millest ei kõnelenud, aga te räägite nendest oma dokumendis ja mina olen tegelenud selle asjaga rohujuure tasandil ja mina olen ka nende pseudovabaühendustega kokku puutunud. meil on tõesti vaja selliseid tõelisi rohujuure tasandil organisatsioone, mis antud valdkonnas tõesti midagi üritavad ära teha mulle meeldib, et mm, mainitakse siin, et tuleb teha koostööd kodanike, ühiskonna ja kohalike organisatsioonidega ja eh, samuti on oluline siin eh, võimekuse suurendamine ja jätkusuutlikkus ja mulle tundub, et jätkusuutlikkus on võib-olla üks kõige suurimaid väljakutseid ja ja, ja sellega peaksime nende programmide juures iseäranis arvestama Äh, ma sooviksin aga saada ka selgitusi mõnedes äh, küsimustes ja võib-olla te sissejuhatavas sõnavõtus juba mõnda asja selgite. siin töödokumendis ütlesite, et selle asemel, et defineerida marginaliseeritud kogukondi, äh, lähtutakse siis selles raportis ühistest tunnustest nagu strukturaalne tõrjutus, raskused juurdepääsul tervishoiule ja haridussüsteemile. jah jah, kui me keskendume siin raportis mingile konkreetsele kogukonnale, siis äh, jätame võib-olla mõned võimalused kasutamata. Äh, näitena te mainisite romasid, aga sooviksin raportöörilt selgitust, kui äh, laiapõhjalised need näited võiksid olla ning tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et Äh, siin raportis võiks juhtida tähelepanu kultuuripõhistele projektidele, mis kasutavad kultuuridevahelist dialoogi ja vahetust selleks, et parandada äh, siis äh, nende marginaliseeritud kogukondade ühiskonda kaasamist ma arvan, et erilist tähelepanu tuleks pöörata kaitsetutele noortele, puuetega inimestele, lastele ja eriti vaesuses või vaesuse ohus olevatele lastele ning ma sooviksin, et äh, siin oleks ka sooliselt tundlik lähenemine selles raportis ja arvestatakse ka maapiirkondade ja äärealadega ja äh, loodan, et meid ootab ees viljakas koostöö raportööriga, aitäh! aitäh! kas teisi variraportööre ka on, näen, et härra Jakovtšitš on kohal, jah? aitäh! lugupeetud kolleegid. mulle just anti see töödokument, aga kuna ma suudan lugeda kiiresti, eh, siis eh, jõudsin järeldusele, et selles dokumendis eh, peegeldatakse põhiliselt Euroopa romade kogukonna probleeme. sellest kõnelesin ka eile õhtul täiskogul jah, mina, ma olen päris hästi ma eile, ma tähendab, olen tegelenud romade probleemidega, kui ma töötasin Istria piirkonnas kohalikus omavalitsuses ning äh, ma olen täiesti kindel, et, et Äh, probleem on äh, tõsine ja seetõttu rohelised otsustasidki sellise töödokumendi koostada. aga ma tahaksin rõhutada ka seda, et romad on ainult üks nendest marginaliseeritud kogukondadest, äh, kes meil siin Euroopas on ning me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et kaasata ka teisi. näiteks inimesi, kes elavad suures vaesuses, kes on kodutud. mul on olnud võimalus Äh, kõnelda kodutute organisatsiooni esindajatega hiljuti siin Euroopa Parlamendis. meil on samuti probleeme sisserändajatega Aafrikast ja teiste vähemuste esindajatega, kes on samuti ühiskonnas tõrjutud, nii et, et me ei pea rääkima ainult romadest aga, aga üheksakümmend viis protsenti sellest dokumendist keskendub romadele jah, loomulikult me peame aitama neid nii palju kui võimalik, aga on ka teisi Euroopa projekte, mis äh, romade jaoks on mõeldud, nii et, et ma ei tahaks, et see äh, raport äh, oleks regi komisjoni raport ja siis korraga siin raportis räägitakse ainult vähemustest Äh, see ei äh, ole õige lähenemine äh, probleemidele, mis seisavad romade ja teiste vähemuste ees. kahjuks ei saa ma osaleda teisipäevasel variraportööride kohtumisel, sellepärast et ma pean olema Horvaatias, aga kindlasti anname sellesse dokumendi oma panuse. suur aitäh ja nüüd härra Van Nistelrooy. jah Joachim Seller meie komisjoni üks aseesimeestest ei saa sellel teemal täna sõna võtta ja seetõttu äh, äh, tahaksin mina öelda, et meile valmistab äh, väga suurt muret see teema. Teil õnnestus väga lühikese asja, ajaga selle, sellesse teemasse süveneda ning äh, me oleme, neid määrusi on vahepeal muudetud, mis ühtekuuluvuspoliitikat puudutab ja liikmesriigid saavad nüüd äh, tõhusamalt tegutseda, me keskendusime lähenemispiirkondadele, äh, oleme üritanud äh, tõesti neid marginaliseeritud rühmi aidata ja neid ka Euroopa vahenditest rahastada. aga nii, kui ma õigesti mäletan, siis kuus protsenti Regionaalarengu Fondi vahenditest eh, on suunatud just nimelt eh, sellele, selleks otstarbeks, aga eh, neid vahendeid on väga vähesel määral ära kasutatud, nii et, et tegelikult on lünk selle vahel, mis vahendid meil on ja selle vahel, mis, mis siis meil pakkuda on, nii et, et e, võib-olla pea, te peaksite sellesse kõigesse rohkem süvenema, seda sügavuti vaatama, mis tegelikult on siin kaalul. jah, e, siin dokumendis kõneldakse romadest, nad on väga olulised Äh, Hollandis äh, on äh, ka abiorganisatsioon, kes tihtipeale kõnelevad romade teemadel, räägivad eluasemeprojektidest, haridusprojektidest ja nõnda edasi. ja ma arvan, et me peaksime keskenduma nendele konkreetsetele asjadele Äh, meil äh, jah, meil tuleb oma tööd paremini teha, me peame hoolitsema selle eest, et kõik need süsteemid, mis me loome, ja need, mida ei kasutata, regionaalne arengufond, sotsiaalfond, äh, siis tuleb välja selgitada, miks seda raha kohalikul tasandil ja regionaalsel tasandil ei kasutata. kas inimesed ei tea, mida selle rahaga teha, kas ei ole liidreid? nii et, et vaadakem seda kõike lähemalt me oleme praegu eh, juba kõige selle planeerimisega poole peal, probleemid on ja seetõttu tuleb nendega eh, tegeleda ja tahaksin liikmesriike üles kutsuda eh, tegutsema kohalikul tasandil, territoriaalne lähedus on äärmiselt oluline ja rohkem on vaja ka hindamist ja kontrolli koha peal kohalikul tasandil nii et, et meie saame vaadata, kuidas asjad on meie tasandil, aga me saame paluda, et ka teised inimesed teistel tasanditel teed oma töö, teeks oma tööd, et me saaks välja töötada ühise strateegia ja meie anname osa öö, eh, oma panusest sellesse strateegiasse ja ülejäänud annavad samuti oma panuse sellesse strateegiasse ja niimoodi saame käitud, eh, selle teemaga tegeleda ka täiskogul. me ei taha koostada raportit Äh, äh, mille üle enam ei ole võimalik arutada, me soovime suurt arutelu, sisukat arutelu. suur aitäh! Thank you, thank you, madam Damat. ja proua Damatova. aitäh! ma tahaksin tänada kolleegi tehtud töö eest. ma läh-, alustan lõpust, äh, selleks et oma märkustega välja tulla see tähendab seda, meil on vaja kaasata kõiki sidusrühmi liikmesriikeid, piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi, kõiki partnereid, tööturu osapoole ning kodanikuühiskonna esindajaid see põhimõte on äärmiselt oluline hetkel, mil me räägime vajadusest kavandada ja rakendada neid tegevusi, mille abil sotsiaalset, kultuurilist ja piirkondlikku eh, vaesust ja kehvust vähendada. nagu dokumendis välja tuuakse, on meil mitmeid erinevaid eh, tegevusi selle jaoks, nagu näiteks äh, kahe tuhande kümnendal aastal vastu võetud tegevused koordineerimisel teiste tegevustega, Erasmus pluss äh, ning samuti kodakondsusprogramm. on ka vaja uusi programme, nagu näiteks integreeritud territoriaalseid programme ning kohaliku arengu osalusprogramme ja ma uudishimuga vaatan äh, seda kolleegi tehtud tööd ja seda analüüsi, mis siin sees on ja tahaksin mõista, kuidas kõik need instrumendid, mis meie kätes on, saaksid ka äh, tõhusad ja toimivad olla. nii et nende abil oleks võimalik problemaatikaid äh, käsitleda ja probleeme lahendada. sotsiaalne tõrjutus ja rassism äh, paraku on need kaks faktorit, mis meie ühiskonnas on väga suurel esikohal Euroopa Liidus, nii et ma olen teiega nõus antud teemal ja ma leian, et ei ole mitte vajalik, vaid on ülioluline institutsioonidevaheline kokkulepe liikmesriikide komisjonide ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel selleks, et optimeerida äh, rahastusvahendeid ehk siis neid instrumente, mis meie käsutuses praegu on täpsemat statistikat selles osas, kui palju neid fonde on kahe tuhande kümnendast aastast eraldatud, elamuaseme toetused marginaliseeritud kogukondadel, need on statistilised andmed meil juba on olemas ning nagu komis-, kolleeg ütles, siis kahekümne neljandal veebruaril on komisjon selles osas ka oma väljavõtted teinud ja oma kokkuvõtted. mis puudutab võimekusi suurendamine nende marginaliseeritud kogukondade puhul, siis siinkohal on see väga hea lähtekoht, selleks, et meil oleks võimalik tegevuste kaudu konkreetseid tulemusi saavutada, selleks, et oleks võimalik lõimida kokku marginaliseeritud kogukondade eh, keerukas ehm, mõiste. aitäh, kas keegi soovib veel sõna? härra Bogovitš, palun. aitäh, et te tutvustasite seda äärmiselt huvitavat dokumenti ma pean ütlema, et ma olen eh, jälginud selle dokumendi koostamist suure tähelepanuga ja ma olen üritanud eh, siia ka panustada, võttes arvesse oma kogemust. ja olen võtnud arvesse oma pika, eh, pikki aastaid linnapeana ja seda kogemust, mis ma olen selle perioodi jooksul saanud, roomade kogukonnad elavad linnade piiride peal või sealt väljaspool, sellepärast et neid ei taheta ühiskonnas näha ning äh, nooremad äh, siis roomadest olid kaasatud kuritegevusse, tegevusse. olukord äh, roomade puhul on jõudnud siis selleni, et roomadel on õiguslikud võimalused ähm, oma elu parandada, neil on võimalik ka Rooma kogukondade jaoks la-, lasteaedu luua, me peame roomade integratsiooni lõimimist äh, arvestama juba väga varajasest east, samuti peame parandama nende elutingimusi, peame tagama seda, et need, kes on, sünnivad praegu, saaksid äh, eluväärsetes tingimustes elada äh, tulevikus. seda on võimalik kasutada ära ka Euroopa Liidu tasandil me ei saa neid jätta väljakannatamisse elutingimustesse. kui me nende elutingimustega ei tegele, siis on meie saatuseks äh, selliste kahetsusväärsete olukordadega tegeleda. see, mis Euroopas praegu toimub, on kohutav. sellel kõigel ei ole võib-olla tegemist äh, ei Rooma kogukondadega, kellegi teisega, aga me ei tohi seda mitte kuidagi sallida. selle teema lahendamine, võttes arvesse oma kogemust on ülioluline. meil on vaja võtta vastutus lähimusküsimus äh, põhimõtete äh, arvesse võttes, poliitikud ei peaks lihtsalt vaatama kasumi peale, kui nad rakendavad neid projekte, vaid nad peaksid äh, parandama olukorda nende kogukondade jaoks. võttes arvesse lähimuse põhimõtet, peaksime me tuvastama, millised on kohaliku ja piirkondliku tasandi vastutused ja samuti, mida peab tegema Euroopa Liit linnapeana, mina edendasin alati sellist äh, seisukohta. kui nüüd inimesed äh, saavad teatud keskkonnas, äh, peavad siis koos elama roomadega, siis on vaja üheskoos elutingimused läbi rääkida. mõistagi Euroopa Liidu rahastu on väga hea ja teretulnud antud valdkonnas. ja niimoodi on palju lihtsam investeeringuid ka tagada, kui meil on ka välisabi olemas sest sellisel juhul ei pea käsi oma taskusse ajama, et sealt kõik raha välja võtta. Need probleemid esinevad kõikjal Euroopa Liidus, nad on eri mõõtmetega, aga ma leian, et Euroopa Parlament ja meie komisjon konkreetsemalt peab tagama seda, et olukord paraneks tulevikus, aitäh, ja mina osalen ka omalt poolt selles, aitäh. proua Smokova, palun za slovo veľmi krátko. Ja som veľmi rada, že sme obdržali. Aitäh! Ma teen väga lühidalt. Suur aitäh! Pravodajkyňa. Suur aitäh selle töödokumendi eest. Ma kuulasin raportööri väga suure huviga. Tegemist on väga huvitava aruteluga, mis on seotud ka eilse päevakorrapunktiga täiskogul. kogul Äh, kuigi seda päevakorrapunkti käsitleti täiskogul väga hilja ja paljud ka äh, kritiseerisid äh, seda. Ähm, me tihtipeale jah, romasid Euroopas väärkohtleme, see teema on tõesti seetõttu väga oluline, me peame näitama, kuidas tegelikkus välja näeb, kuritarvitamise probleem Äh, on äh, jah olemas ja see raport peaks meil aitama siis äh, heita pilku reaalsele olukorrale, mina olen pärit Ida-Slovakkiast Kosičest, kus meil on üsna suur roomade kogukond ja äh, Äh, ma olen nende probleemidega kokku puutunud ja tahaksin siis osaleda ka selle raporti ettevalmistamises ja tugineda sellele, mis Slovakkias toimus. aitäh, kas keegi soovib veel sõna, kui ei, siis mina tahaksin komisjoni liikmena samuti sõna võtta. ma hakkan rääkima bulgaaria keeles. tahaksin jagada oma kogemusi ja avaldada oma arvamust antud teemal. aitäh tahan võtta sõna, sest äh, marginaliseeritud kogukondade teema on äh, üks väga keerukas teema ja probleemid, äh, mis sellega on seotud, tuleks lahendada. minu koduriigis Bulgaarias on selgelt näha, et Bulgaaria immigrante peetakse justkui sis-, sisserändajateks teistes liikmesriikides, ma olen teadlik asjaolust, et eh, nende kohalolek eh, tekitab probleeme, see on selline tüüpiline eh, Ida-Euroopa sisserändaja fenomen ja ma tahaksin keskenduda vajadusele marginaliseeritud kogukondade lõimimisele, seda tuleb teha niimoodi, et nende kutseõpe ja haridus oleks esikohal. sellele tuleks ka raportis keskenduda. me saame lõppude lõpuks investeerida selleks, et parandada nende kogukondade elutingimustesse, aga sellele vaatamata ei ole sellel mitte mingisugust mõtet kui nende kogukondade meelsust ei muuta, muudeta, kui neile ei anta võimalust ka ühiskondlikus elus ja majanduslikus elus osaleda, aga seda saavad nad teha ainult läbi harad, hariduse ja kutseõppe. ja seetõttu tahaksin ma, et me just sellele punktile siin raportis keskenduksime. ma tahaksin, et tekst keskenduks sellele elemendile tuleb marginaliseeritud kogukondasid lõimida ja lõimimine peab toimuma hariduse ja kutseõppe kaudu. kui me keskendume haridusele ja kutseõppele, siis on meil võimalik äh, astmeliselt äh, lahendada probleemid, mis, millega on äh, silmitsi marginaliseeritud kogukonnad, selle asemel, et neid probleeme süvendada Need ei ole ainult Rooma kogukonnad, kellele tuleks keskenduda, on teisigi marginaliseeritud kogukondi, on küll ja küll, kes liiguvad ühest liikmesriigist teise, sest neil ei, neil ei ole ligipääsu haridusele ja siis nad lõpuks ongi marginaliseeritud. ning eh, nii palju siis minu poolt. kas te tahate soovi, soovite sõna, palun? ma ei näe teie nime paraku, ütleb eh, kõneleja, härra Zver. Zver ja Maimi <clears throat> Pravzaprav ste me, gospa predsednica, zdaj spodbudila. Jah, minu nimi on Milan Zver. proua esinaine, te inspireerisite mind samuti sõna võtma. mina olin haridusminister omal ajal ning roomade teema oli alati minu ülesannete keskmes ja seda väga pikka aega. Te ise ütlesite, et äh, see on just kutseõpe mille abil me peaksime roomade kogukondasid äh, lõimima ühiskonda. aga me peaksime tegelema lastega. Nad peavad äh, lasteaedades ja, ja algkoolis teiste lastega kokku puutuma. meil on olnud ka selliseid innovatiivseid äh, lähenemisi Sloveenias sellel teemal kuidas me saaksime koolides ähm, äh, tagada Rooma laste äh, kohalkäigu ja kuidas me saaksime ka nende koolitulemusi kuidagi parandada? me panime paika siis sellise Roomast äh, toetaja või juhi, kes oli natuke vanem, kes käis siis koolis ja hoolitses Rooma laste eest, aitas neil ära teha ka kodutöid. see projekt oli väga hea, see toimis väga hästi, seda me saime, saime, saime sellele toetust Euroopa Liidu rahastuse kaudu ja ma leian, et äh, võttes arvesse meie parimaid tavasid, äh, on meil võimalik lõimimist äh, Rooma kogukonna puhul parandada. tahaksin samuti veel kord välja tuua, ja tegemist ei ole ainult roomade kogukondadega, vaid ka teiste marginaliseeritud kogukondadega ja seetõttu teen ettepaneku laiendada seda äh, valdkonda natuke. aitäh, nüüd äh, kui keegi rohkem sõna ei soovi, annan sõna komisjoni esindajale, Euroopa Komisjoni esindajatele. meil on tööhõive peadirektor, direktoriaadist ja regio peadirektoriaadist kohal külalised, proua Björnson ja härra De Gersmacher ning Regiost on äh, härra Urmus. kas te soovite sõna, kui keegi teist? aitäh, äh, proua esinaine. jah, mina olen siis tööhõive peadirektoriaadist. aitäh, äh, proua Rand, kes selle töödokumendi eest on väga huvitav ja mõistagi me tervitame seda algatust ei saa olla sotsiaalmajanduslikku äh, lõi-, ühtekuuluvust, kui meil ei ole marginaliseeritud kogukonnad lõimitud ühiskonda, me nägime, et te panite paika töödokumendis väga palju väljakutseid ja neid väljakutseid on veel äh, päris palju. aga pärast uut, uue määruse äh, jõustumist siis mõned nendest väljakutsetest saavad ka lahendused. uus määrus on võtnud arvesse teatud uusi lähenemisi, instru-, instrumente, mille abil loodetavasti on võimalik neid väljakutseid ka lahendada et äh, fondid äh, võtavad praegu rahastamisel arvesse äh, poliitika prioriteete näiteks, mis on paika pandud riiklikes strateegiates, mis tegelevad roomade strateegiaga, meil on uusi õigusakte, mis on, panevad investeerimisprioriteetidele suuremat tähtsust ja siin on ka teatud äh, siis lähenenud seisukohad, mis on äärmiselt olulised, me oleme võtnud arvesse ka partnerluse põhimõtet äh,, mis nõuab seda, et meil on aktiivselt äh, kaasata programmitsükli kõikides staadiumites neid, kes esindavad marginaliseeritud kogukondi, nagu näiteks jälgimiskomiteedesse samuti ning oleme võtnud kasutusele võimaluse, kuidas on võimalik vabaühenduste potentsiaali suurendada, kes on, esindavad näiteks äh, roomade kogukondasid loodetavasti seal nende uute määrustega ja instrumentidega, mis me oleme kasutama hakanud, on võimalik mõningaid neid suuri probleeme lahendada. teeksime ehk ettepaneku, et selles raportis tehtaks vahe sisse eelmise programmi per-, perioodi ja uue praeguse programmi perioodi vahel, sest äh, ma, nagu ma ütlesin, ma loodan, et mõned need probleemid, mis osutati eelmise perioodi vältel, saavad lahenduse praeguse ajal ja te teate kõiki ne, neid probleeme, mis on olemas, tegemist on jagatud pädevusega ja seetõttu on väga oluline, et me vaataksime, millised on kõikide kaasatud osapoolte pädevused. aitäh. Regio peadirektoraadist olen siis mina, praktiline küsimus, kas te saaksite rääkida meile, milline on ajakava, kuidas te kavandate seda raportit ette valmistada ja millal saab see lõpuks valmis, aitäh? aitäh, proua Reintke, palun, kas te soovite vastata nendele küsimustele? aitäh tagasiside eest, alustan kõige praktilisemast küsimusest, milline on praegune ajakava, raporti projekt saab komisjonis valmis neljandal-viiendal mail, nii et see oleks meie järgmine samm ja siis äh, seda hakatakse hääletama, kui ma ei eksi, enne suvevaheaega ja ta läheb septembri täiskogule. nii et äh, nüüd te siis äh, natukene teate, milline on meie ajakava. siin oli väga palju häid sõnavõtte ning kindlasti me võtame neid kõiki arvesse, kui me hakkame seda raporti projekti koostama. tahaksin mõningaid punkte kommenteerida, mis siin tõstatusid. mis puudutab definitsiooni, siis väga paljud mainisid seda ja üks asi peaks olema selge. Need arutelud, mis meil on olnud, nende ajal ei arutanud me asju läbi mitte ainult romade e, ühingute esindajatega, vaid meil oli väga palju mõttevahetusi ka teiste sidusrühmadega, nagu näiteks Fiatsa, Solida, sotsiaalplatvormid ja nii edasi kes esindasid väga paljusid erinevaid kogukondi, kes on marginaliseeritud meie ühiskonnas aga tõepoolest jah, ja see on miski, mida ka meie mõistsime arutelude käigus, roomade kogukonnad on kõige suurem vähemus Euroopa Liidus ja see on ka üks kogukond, mis on väga sageli silmitsi kõige suurema tõrjutusega ja diskrimineerimisega. ja me tahtsime seda asjaolu ka väga selgelt välja tuua oma töödokumendis juba praegu ja nagu ma ütlesin, me oma raportis tahaksime eh, ka võtta arvesse kaasatud, mitte välistavat eh, lähenemist, nii et meil on siin palju erinevaid kogukondi. siin mainiti ka ühteteist aspekti ja mina oleksin väga rahul, kui me saaksime teha koostööd komisjoniga, teiste sidusrühmadega andmete analüüsi osas, viimane programmiperiood, kuidas raha on kasutatud, kas äh, seda on juba siis ka näha uue programmiperioodi puhul ja kas need uued määrused on lahendanud neid probleeme, mida siin enne välja toodi ja mida me mainisime ka tööprogrammis, äh, on mõningaid rakenduskavasid ja programme, mis on võetud vastu juba uue äh, rahastamisperioodi jooksul, programmiperioodi jooksul, aga paraku on ikkagi probleeme, mida tuleks, mida tuleks veel arutada et ega siis uue määrusega kõik probleemid otsekohe ära ei kao. proua Tamato mainis ühte küsimust selle kohta, kuidas on võimalik seda kõike ühendada teiste rahastute, rahastumismehhanismidega. ja üks ettepanekuid ähm, meil oli näiteks noorte tööhõive algatus kuidas noorte tööhõive algatus saaks kasutatud niimoodi, et äh, seal oleksid arvesse võetud ka marginaliseeritud kogukonnad, sest äh, proua esinaine ja ka teised rõhutasid seda, kui oluline on tööhõive roll äh, nende küsimuste puhul ja me tahaksime vaadata, kuidas neid küsimusi kõiki kombineerida saaks ja kuidas erinevad rahastusvõimalused saaksid olla kombineeritud. mis puudutab äh, soolist äh, tasakaalu siin raportis, siis äh, FEM-i komisjon samuti koostab oma raporti sel teemal, aga minu jaoks on see väga oluline teema, seda tuleks mainida siis küsimus, millised äh, rahastus, näiteks sotsiaalfond on äh, olnud kaasatud nende probleemide lahendamisse, äh, ka siin me räägime erinevate tasandite koostööst. üks aspekte, mida siin samuti mainiti, oli hariduse mõõde. mina leian, et need neli peamist töövaldkonda, mis meil on haridus, tööhõive, tervis ja elamuaseme küsimuse, et kui meil oleks integreeritud lähenemine, vaataksime, kuidas ühtekuuluvuspoliitikat ära kasutada, siis koondada kõik need neli valdkonda selleks, et olukorda parandada marginaliseeritud kogukondade jaoks Euroopas. samal ajal neid kaasates erinevates arutelufaasides kui seda on võimalik teha, siis me saame teha väga suure sammu edasi ja saan toetada seda, mida ütles äh, härra Fernesto, et äh, need on marginaliseeritud kogukondade kohta, see Äh, raport, aga me ei tohiks äh, päevakorras seda näha marginaliseerituna ning loodetavasti saame Empli ja, ja naiste õiguste komisjoniga panna selle oma prioriteetide hulka ja ütelda, et see on Euroopa Parlamendi üks huvipunkte. Äh, rahvusvahelise Rooma päeva puhul eile me arutasime neid küsimusi, minu jaoks on tegemist teemaga, mille puhul tuleks üheskoos koostööd teha, see peaks olema äh, rohkem esikohal meie päevakordades, selleks et sotsiaalne tõrjutus ja diskrimineerimine oleks välja juuritud Euroopa Liidus, aitäh! suur tänu! ja nüüd jätkame oma tööd, meie järgmine päevakorrapunkt on arutelu arvamuse projekti läbivaatamine, Euroopa kultuuripärandi ühtse käsitluse väljatöötamine, meie raportöör on härra Andrea Kotsolino. vastutav komisjon on kultuurikomisjon. valmistasime ette arvamuse, mille osas hääletus tuleb maikuus ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kell kaksteist, esmaspäev, kolmeteistkümnes aprill. et me oleksime maikuiseks hääletamiseks siis valmis. kultuuripärand on väga oluline Euroopa jaoks, see on oluline ka Euroopa kultuuri- ja loomemajanduse seisukohast kultuuripärandi haldamine on oluline teema ja eelmisel aastal andis komisjon välja teatise, et on kavas ka lõimimisprogramm. koostamisel on ka algatusraport ja see on, koostati algatusraport ja see on meie arvamus algatusraporti kohta. ja koostasime arvamuse sellepärast, et ühtekuuluvuspoliitika on äh, väga oluline rahastusallikas just nimelt kultuuriprojektide jaoks. kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ühtekuuluvuspoliitikas Regionaalarengu Fond investeeris kuus miljardit eurot kultuuriprojektidesse ehk siis viieteistkordne kultuurieelarve aastal kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist aga see on ainult üks väike detail, ma usun, et härra Kotsulino annab meile rohkem infot, nii et sõna on teil, palun. teen lühidalt. jah, tõepoolest, meil on väga oluline roll ühtekuuluvuspoliitikas. tegemist on poliitikaga, mis panustab kõige rohkem vahendeid just nimelt. tegemist on valdkonnaga, mis on väga jõuline mitte ainult kultuuri seisukohast, aga ka identiteedi ja Euroopa identiteedi seisukohast. aga ta on oluline ka majanduse jaoks, ta loob rikkust, loob töökohti, toetab ka VKE-de loomist, kes on sageli väga innovaatilised samuti määrab, kui palju turiste kuhugi piirkondadesse läheb ja milline on turismiteenuste kvaliteet. nii et äh, jah, toetab üldiselt äh, piirkondi ja need rahalised vahendid, mis seal tekivad äh,, see poliitika ja see valdkond äh, loob järjest uusi valdkondi ja uusi võimalusi, nii et kultuuri- ja hariduskomisjonis tõstsime, tõstatasime kolm küsimust. esimene on seotud sellega, ehk siis kõigepealt äh, piirkondlikud ja riiklikud rakenduskavad äh,, kuidas vastavalt komisjoni ettekirjutustele ressursside kasutamine seal toimub Need tuleks läbi vaadata kriitilise pilguga. just nimelt need piirangud, äh, viis miljonit, kui on tegemist mitte UNESCO nimistusse kuuluva kultuuripärandiga ja kümme miljonit, kui on tegemist UNESCO nimistusse kuuluva kultuuripärandiga. Need rahalised vahendid näiteks üks projekt, millele Euroopa Komisjon väga suurt tähelepanu pööras, Pompei projekt. sinna läks väga kaugelt rohkem investeeringuid kui viis või kümme miljonit, mis oli piiranguks seotud, seatud. nii et see äh, kulude määr äh, ei ole ikkagi veel äh, vastavuses nõuete ja piirangutega, rääg-, jutt on tegelikult sajast saja kahekümnest miljonist. nii et need piirangud on väga jäigad mis puudutab investeeringuid. teine tähelepanek, mis äh, on seotud ka eelarutatud, äh, varem arutatud teemadega, ühtekuuluvuspoliitika jaoks on väga oluline rahastusallikas just nimelt äh, Junckeri kava. kui me räägime projektidest ja erasektori investeeringute kaasamisest, meil on tegemist tohutu kultuuripärandiga ja polegi, on väljaspool kahtlust, et siin oleks ka erasektoril väga palju võimalust äh, panustada ja samuti oleks võimalus panustada siis Euroopa äh, ühenduse rahastud. Euroopa Liidu poliitika, alustades äh, Horisont kaks tuhat kakskümnest, uus programmiperiood kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, ütleme, siin on äh, kaks äh, vastandlikku lähenemist, mis omavahel kokku ei lähe, nii et need on minu kolm äh, tähelepanekut selle arvamuse kohta, ootan huviga teiste kolleegide sõnavõttu ja ootan arutelu. kuulan väga hea meelega ära kõik teiepoolsed soovitused Äh, ja siis edastan need kultuuri- ja hariduskomisjonile. suur tänu. härra Sveer, palun sõna teile. suur tänu. sooviksin tänada kolleeg Andrea Kotsolinit kes seda teemat meile tutvustas. jah, tõepoolest, meil on vaja väga põhjalikku lähenemist. ma olen ka kultuurikomisjoni liige ja siin olen asendusliige. nii et mina hääletan nii arvamuse kui resolutsiooni poolt, aga kommenteerin lühidalt. komisjon oleks võinud olla siin ambitsioonikam selle ettepaneku, arvamuse projekti ettevalmistamisel isegi vaatame pealkirja siin oleks võinud mainida kultuuriväärtuste majanduslikke väljavaateid, siin on äh, ühtne käsitlus. siin võiks rääkida majanduslikest võimalustest, vormidest, identiteedist, inimeste identiteet erinevates piirkondades on erinev, rahvusidentiteet, Euroopa identiteet ja see kõik on seotud meie kultuuripärandiga ja väga suur osa meie kultuuripärand ongi just nimelt nii-öelda Euroopa kultuuripärand ja seda tuleks niimoodi ka käsitleda. majanduspotentsiaali ei tohiks jätta kahe silma vahele, tööhõive, uued töökohad, nii edasi. väga palju on selliseid kultuuripärle erinevates Euroopa piirkondades, mis aga arengus jäävad võib-olla teistest veidi maha nii et jah, kultuur on üks selline valdkond, mis aitab tõsta või hoida Euroopa konkurentsivõimet uue strateegia valguses. me ei ole majanduslikus võtmes mingisugune superjõud või supertugev piirkond, meil ei ole sama palju äh, jõudu kui teistel ka välispoliitikas. meie rahvastik vananeb, aga meie plussiks on kultuur, mitte ainult kultuuripärand aga meil on ka väga suur loomemajandus, näiteks filmitööstus. me oleme maailmas teisel kohal filmitööstuses, Hollywoodist eespool. me anname kõige rohkem raamatuid välja maailmas ja sport. olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel Euroopa saab kõige rohkem medaleid nii et see näitab, et Euroopas on väga hea elatustase ja seda tuleks ka tulevikus kaitsta. nii et tahaksin öelda seda, et tegemist ei ole ainult kultuuri küsimusega, vaid see on elustiil, mis Euroopas valitseb. just nimelt seda tuleks rõhutada. meil on loomulikult äh, Äh, digitaliseerimine, kultuuri digitaliseerimine, kas seda tuleks äh, raportis mainida? ja tuleks mainida ka seda potentsiaali, mida toob kaasa Junckeri investeeringute kava. ja seda mainis raportöör ise, nii et mul on väga hea meel, et äh, meil on ühised seisukohad, et me selle teemaga tegeleme ja kaks komisjoni selle teemaga tegelevad, aitäh! Thank you uh.... suur tänu, härra Jakovtšitš, palun. Futuristi kažu da će Amerika biti shopping center. inimesed, kes tegelevad tulevikuuuringutega, ütlevad, et USA-st saab kaubanduskeskus, Hiinast vabrik ja äh, Euroopast saab muuseum. ma ei usu, et Euroopast saab muuseum, aga tõepoolest tulevikuennustusi on huvitav vaadata ja kuulata, et see algatus on selles mõttes ka väga tervitatav. jah, loomulikult me omalt poolt püüan ka anda oma panuse ja seda öö, dokumenti igati parandada ja täiustada. kultuuripärand, Euroopa kultuuripärand on maailmakuulus vaadake, kui palju on siin UNESCO nimistusse kuuluvat äh, kultuuri vaatamisväärsusi, aga meil on ka muud kultuuripärandit. nii et äh, ma arvan, et see kõik on väga hea, me kindlasti osaleme aktiivselt selles töös ja omalt poolt panustan nii palju kui võimalik, aitäh! Thank you, madam Reinke! suur tänu, proua Reinke! Eh, thank you, madam chair. suur tänu, proua esinaine, suur tänu ka raportöörile tutvustuse eest. ka meie usume, et see on väga oluline arutelu kaitsta Euroopa kultuuripärandit. samal ajal, kui ma teksti lugesin, üks asi, mis silma torkas, mida tahaks veelgi rohkem rõhutada, mida te ise ka praegu mainisite oma sõnavõtus, et me ei tohiks keskenduda suurtele kultuuriprojektidele, aga ka sellele, et näidata, millised kultuurialgatused on loomesektoris, et neil on ka väga positiivne mõju kohalikul tasandil, toetavad kohalikku arengut, et nad toetavad majanduskasvu. nii et just nendes valdkondades peaksime vaatama, kuidas me saame toetada kohalikke väiksemahulisi kultuuriprojekte väga sageli on tegemist just selliste projektidega, mis aitavad kaasa arengule ja teisest küljest aitavad ka kaitsta kultuuripärandit. üks asi võib-olla, mis siin arutelus jääb kõlama, investeeringud kultuuripärandisse on väga olulised, et äh, see arvamus, äh, me peaksime nüüd seda tempot hoidma järgmise aruteluni ja ütlema väga selgelt välja, et äh, investeeringud kultuurivaldkonda peavad olema Euroopa Liidus üheks prioriteediks, aitäh! suur tänu, proua Demato, palun! jah, aitäh, proua esinaine! tänan kolleeg Otsolinot selle arvamuse eest. alustan positiivse noodiga ja siis ka üks negatiivsem märkus tegemist on arvamusega, mille keskmes on äh, kultuuriprojektide potentsiaal, et nad toetavad ettevõtlust ja toetavad äh, VKE-sid. tegemist on arvamusega, mis äh, toob välja, et kultuuriprojektid nagu ka paljud regionaalarengu projektid võivad toet-, aidata hoida kultuuriväärtusi ja tuleks rakendada lähimusprintsiipi huvitav on ka see idee, kuidas äh, tuuakse välja, et äh, võiks kasutada platvormi Valor ja ka Regionaalarengu äh, fondi ja siis kaasata ka Erasmus pluss, vaatame, millised ja kui paljud projektid selle läbi toetatud saavad, aga siis negatiivne, et kui me keskendume suurtele projektidele, see ei ole kõige parem lähenemine. Pompei näite puhul on see võib-olla teisiti, sellepärast ka volinik Prezzo äh, kaasfinantseerimine, kui suure osa on Euroopa fondide osa, kui suur on äh, liikmesriigi kaasrahastamine? Äh, milline on juurdlus, millise on uurimiste seis, äh, äh, siin on väga palju lahtisi otsi ja väga palju küsimusi, tegemist on väga olulise regionaalarengu projektiga, liiga palju lahtisi otsi. Thank you very much. suur tänu, proua Ward, palun. proua Ward um,. I think this is a, a really interesting tegemist on väga huvitava aruteluga jah, alati on see risk, et me hakkame rääkima minevikust ja mitte tulevikust. samal ajal äh, olevikus püüame asju säilitada ja pärandit säilitada, aga mis jääb kahe silma vahele, on võib-olla see, kuidas me minevikust saaksime õppida, et tulevik oleks parem. me ei tohi ära unustada seda, et väga palju on kultuuriväärtusi Euroopas, muinsuskaitseväärtusi mis on, mis on, annavad tunnistust ka Euroopa vähem kuulsusrikast minevikust. ekstremistlikud jõud äh, on sellega seotud, nii et me peaksime välja selgitama ja suunama tähelepanu just äh, nendele paikadele, nendele kultuuriväärtustele, mis kõike seda meenutavad, mitte ainult Auschwitz, aga ka väiksemad, mis annavad tunnistust just nendest sündmustest. näiteks Budapestis paar aastat tagasi käisin ühes väga väikeses muuseumis mis oli mälestus sellest kohast, kus alati julgeolekuteenistuse inimesed, inimesi üle kuulasid ja piinasid. ja mulle avaldas see väga sügavat muljet ja ma leian, et meil on kohustus ka selliseid kohti kaitsta, et mitte ära unustada, miks Euroopa Liit loodi. aitäh! suur tänu, härra Van Nistelrooy, palun! Shortly um.... teen lühidalt meie variraportöör ei ole praegu siin, aga ta andis mulle mõned märkmed. suur osa sellest on juba öeldud, aga ütleksin seda, et meil on väga rikas, väga mitmekesine kultuuripärand ja praeguses poliitikas äh, regionaalarengu komisjonis teaduses, kultuuris räägime nutikast spetsialiseerumisest. tegemist on siis meetodiga, kus saad ülevaate ühest ja ülevaate teisest ja õpid palju kiiremini, palju funktsionaalsemalt. ja saad palju kiiremini infot ka nende kultuuripärandi ja vaatamisväärsuste kohta kuidas seda paremini ära kasutada? kuidas sellest teha selline nii-öelda kogukonnale või ettevõtlusele oluline osa, nii et selle eest võiks isegi maksta. Itaalia on selles valdkonnas väga rikas või vaene, kuidas võtta, aga kõike tuleb ju hoida ja säilitada, kuidas äh, kuidas nüüd nende muististe juurde tuua erinevaid tegevusi, äh, kuidas neid kaitsta? kuidas edendada turismi, näiteks see mu-, muuseum, millest te rääkisite, see jääb teile meelde ja te ei unusta seda, kuidas selliseid muljeid luua? nii et äh, kuidas töötada rohkem just äh, selles valdkonnas äh, nutika spetsialiseerumise metoodikast lähtudes. see on üks lähenemine, mida võiks kasutada. selline ühtne lähenemine. siin saaks kasutada erinevaid fonde, sotsiaalfondi, regionaalarengu fondi, regionaalarengu fondi merefond, merendusfondi, kui me mõtleme näiteks rannikualadele, et me ei kaitse nendest fondidest ju ainult äh, kalu, vaid ka rannikupiirkondi, mis on väga oluline. edendada turismi, luua uusi töökohti. ja kuidas komisjon kogu selle üle järelevalvet teostab, kas me ei peaks seda küsima? see peaks olema kõik väga avatud. uus määrus äh, on võib-olla, annab veidi vähem võimalusi kui see vana määrus. ja minu jaoks on see avatud küsimus, te rääkisite statistikast eelmise perioodi kohta, kas see number on nüüd sama, on läinud üles või alla, pole aimugi kui me vaatame partnerlusleppeid, rakenduskavu, me võiksime komisjonilt infot äh, küsida selle kohta, et nad teostaksid järelevalvet ja informeeriks meid regulaarselt. samamoodi see viie miljoni piir. kui nüüd seda võrrelda, viis miljonit on äh, väga madal piir, nii et siin võiks olla tõesti paindlikum jah, mõned märkused ja nagu härra Sveer ütles, ta loob, lööb ka aktiivselt kaasa. kas on veel sõnavõtusoove? kui lubate, siis võtan sõna komisjoni liikmena. jätkan bulgaari keeles. ja ütlen järgmist. raport mille valmistas ette meie kolleeg, on äärmiselt oluline just regionaalarengu seisukohast e, mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis. projektide rahastamine, mis äh, kaitsevad äh, kultuuriväärtusi ja aitavad neid muuta turismiobjektideks see aitab kaasa kohalikule ettevõtlusele ja toetab seda. ja see aitab kaasa ka piirkondlikule arengule. ma olen veendunud, et äh, seeläbi võiksime tõesti saavutada piirkondlikke spetsialiseerumist, sest piirkondade jaoks on oluline luua strateegiad et edendada kultuuri ja kaitsta kultuuriväärtusi ja samal ajal tagada lihtne juurdepääs nendele kultuuriväärtustele. samuti tagada, et on ka piisavalt teenuseid selleks, et oleks juurdepääs kultuuriobjektidele. ma olen nõus raportööriga, sest jah, tõepoolest me ei saa piirduda ainult Äh, või leppida selle viie või kuue miljoni piiriga, väga palju on selliseid projekte, millel on väga suur potentsiaal, aga neil on vaja veel lisarahastust. selleks, et projekte ellu viia. väga sageli näeme, et ainult ebapiisava rahastuse tõttu jääb projekt pooleli. ja me ei saa seda projekti lõpule viia, sellepärast et me Ühtekuuluvusfondist ei saa piisavalt rahastust. Bulgaarias on äh, rakenduskavas eraldi äh, valdkond ette nähtud kultuuriobjektide ja kultuuriväärtuste kaitsmiseks, sellepärast et see on meie jaoks eraldi prioriteet. Neil on, meil on Bulgaarias selliseid kohti, kus on äh, kultuuriväärtuslikke objekte. Nende kaudu saame luua töökohti, toetada väikeettevõtteid, pakkuda külastajatele, turistidele teenuseid ja seetõttu on neil piirkonna arengu jaoks väga suur tähtsus. nii et jah, ma usun, et ka tulevikus tehakse selliseid projekte nagu Pompei, sellepärast Pompei on ju erakordse tähtsusega Euroopa mõistes, aga ma toetan ise seda mõtet, et igal piirkonnal peaks olema oma visioon, oma strateegia. et luua ka väiksemaid projekte, mis aitavad kaasa majanduskasvule piirkonnas. kui nüüd sõnavõtusoove rohkem ei ole, annan sõna komisjoni esindajatele. meil on hariduse ja kultuuri peadirektoraadi esindaja ja Regio peadirektoraadi esindaja. kes teist alustab? palun. suur tänu, proua esinaine. mina olen eh, Regio ja linnapoliitika peadirektoraadist Äh, alustan kõigepealt lihtsamast küljest, siis äh, nõustun peaaegu kõigega, mis siin täna öeldi. komisjon rõhutab omalt poolt ka, et väga oluline on, on äh, just see aspekt kultuuriväärtuste juures, et nad toetavad majanduskasvu ja aitavad luua töökohti piirkondades ja dokument samuti näitab, et on väga oluline integreeritud strateegia lähenemine kultuuriväärtuste käsitlemise osas ja me oleme näinud juba erinevate liikmesriikide puhul, et äh, ka liikmesriigid ise peavad kultuuriväärtusi prioriteediks. näiteks äh, Itaalia uus rakenduskava võeti vastu, selle eelarve aastaks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend oli viis miljonit eurot nii et kultuuriväärtused äh, on väga oluline osa jätkuvalt ühtekuuluvuspoliitika jaoks perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. aga nüüd see keerulisem aspekt selle teema juures, äh, paljud komisjoni liikmed ka tõstatasid selle, ehk siis see viie või kümne miljoni euro lävend kultuuri ja turismi taristu loomiseks. kust see tuleb? see tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondi määruse tekstist. määrus ütleb väga selgelt välja, milliseid äh, taristuprojekte saab Regionaalarengu Fondist äh, toetada, sotsiaaltervishoid, äh, ettevõtlus, haridus ja nii edasi aga kui me räägime kultuurist ja turismist, siis sõnastus muutub, sellepärast et neid kirjeldatakse väikesemahulisteks projektideks. see on väga oluline, sellepärast et äh, sõnastuse muutudes muutub ka see maht, mida toetatakse, väikesemahulised loovad väga kindlad raamid äh, ka selle finantseerum-, finantseerimise koha pealt kultuuritaristu toetamine on eraldi punkt, see ei äh, puuduta otseselt kultuuriväärtusi, vaid kultuuritaristut. me püüame olla nii paindlikud kui võimalikku, aga samas me peame kinni pidama määruse sõnastusest ja sellest lähtuma. viis miljonit, see lävend meie seisukohast on ikkagi äh, päris hea, kui me arvestame, et tegemist on terminiga väikesemahuline projekt, sellepärast et äh, teistes Euroopa Liidu programmides väikesemahulised taristuprojektid on äh, maksimaalselt kakskümmend tuhat eurot, nii et viis miljonit on isegi päris hästi selle definitsiooni kohaselt. nüüd vaatasime jällegi otsest sõnastust, mis räägib investeerimisest väikesemahulise kultuuritaristu projektidesse. väga paljud projektid on ikkagi suuremahulisemad ja Pompei on selle kohta väga hea näide ja kui me räägime liikmesriikidega rakenduskavadest, siis rõhutasime ka seda lähenemist, et siin on tegemist taristu üksikute elementidega ehk siis need taristu üksikud elemendid seavad need piirid, aga nad võivad olla osa ühest suuremast äh, toetuspaketist. ja Pompei puhul kehtib just nimelt see lähenemine. nii et jah, me oleme püüdnud olla nii paindlikud kui võimalikud, võimalik, aga me peame ikkagi lähtuma määrusest ja lähtume sellest ma ei ütleks, et kõik liikmesriigid selle üle rõõmustavad, aga nad on sellega leppinud, kuna ka nad ise peavad nendest dokumentidest lähtuma. ja kui on tegemist erijuhtumitega, kus need juhtumid, olukorrad on keerulisemad, siis me räägime sellest eelnevalt omavahel, et saaksime investeerida nii suures mahus kui võimalik. suur aitäh! kas keegi veel soovib sõna võtta? kas kultuuri- ja hariduspeadirektoraadist keegi, jah, palun? aitäh! Äh, tahaksin täiendada seda, mida ütles minu kolleeg äh, regionaalpoliitika peadirektoraadist jah, me hindame seda, et see komisjon tunneb kultuuripärandi vastu suurt huvi. möödunud äh, korral, kui me avastasime teadise integreeritud lähenemisest, siis me lihtsalt äh, olime teadlikud, et see mõjutab erinevalt ühiskonda, majandust, Euroopa identiteeti ja nõnda edasi ja äh, kultuuripärandit ju mõjutavad ka teised poliitikad ja regionaalpoliitika on kõige olulisemaks hoovaks selleks, et siin üldse midagi saavutada Äh, ühes asjas äh, tahaksin teile anda värskemat infot, me oleme juba alustanud seda tööd, millest me teatises äh, teada andsime ning osalemine, kohaliku tasandi osalemine, seda täna rõhutati mitmetes sõnavõttudes ja me oleme juba hakanud liikmesriikidelt paremaid kogemusi kokku koguma selle osalusjuhtimise kohta kohalikul tasandil ja kavatseme sellega jätkata ja avaldada need trükis ja kõigile kättesaadavaks teha, aitäh! aitäh! niisiis äh, võib-olla äh, see viis miljonit, äh, kas see tuleb fondist või on see kogu projekti maksumus? meil on vaja väga palju üksikasju nende väikese ulatusega projektide kohta, aga ma ei esita seda küsimust praegu siin, kas me arutame seda omavahel Äh, suur aitäh selle arutelude eest ja härra Kotsolino, te saate nüüd selle arutelu kokku võtta. no sulu daberu. ma, mul on tegelikult üsna vähe öelda. võib-olla oleks hea, kui meil oleks rohkem dialoogi ja rohkem arutelu paindlikkuse osas, et kuidas tõlgendada määruse kolmandat artiklit. sest viis miljonit miljonit eurot ühes projektis, mis võib tegelikult paisuda palju suuremaks investeeringute poolt, on üks küsimus. suurte projektide välistamine, millega tuleb edasi tööd teha. Pompeile lisaks võiks neid äh, veel rohkemgi mainida. Need, äh, need rahad siis ei aita meil äh, neid mälestisi kuidagi Äh, parandada. Pompei on ju täiesti ainulaadne nähtus äh, ja praeguse statistika abil võime me seda tõesti väita, et sellest rahast ei piisa. ja proua Tomato, siin on üks aspekt, millele tuleks tähelepanu pöörata, ma, ma mainin seda ka teisel põhjusel, põhjusel, et ma tean, kui keerukas teema on ja seega, et siin on olnud ka Euroopa Liidu tähelepanu sellel äh, äh siis mälestisel ning seega tegemist on Itaalia äh, pärandiga ja meie oleme ju täpselt äh, sealt riigist ka pärit. see kohtu-uuring, mida te mainisite, proua Amato, ja ressursside, Euroopa Liidu ressursside kasutamine ei ole siin praegu üldse oluline, see, sellele kõigele ei ole siin arutatakse hoopis mingeid muid asju, aga Euroopa Liidu rahastuse kasutamist aga mitte me peaksime natuke mõtlema, kuidas hallata sellised küsimused, kuidas meil on võimalik väärtustada selliseid kultuuripärandeid. see kultuuripärand vajaks suuremaid väljakaevamisi, räägitakse kahekümne kaheksast hektarist, mida, mille puhul tuleks väljakaevamisi veel teostada, siis Pompei puhul aga ma ei hakka praegu sellest rohkem rääkima, aga meil on vaja jah, minna nii ülespoole kui ka allapoole, ma ei taha mitte kuidagi vähendada seda tähtsust, siis nagu selliste väiksemate projektide puhul, ma leian, et see on siin ülioluline aga kui me jälgiksime just hoolikamalt kuus miljardit investeeringut eelmise programmiperioodi jooksul, mis me oleme saanud nende poliitikate läbiviimiseks, kui me seda vaatame, siis me mõistame, et tegemist oli väikeste tegevustega, mitte suurtega. ning selles mõttes äh, siin mingit riski ei ole. nii et äh, rõhutagem just seda aspekti, olen nõus nendega, kes ütlesid, et tegemist ei ole ainult ainult majanduslike küsimustega, probleemidega, vaid tegemist on ka olulise küsimusega, mis puudutab identiteeti, jõudu, prestiiži, meie ajalugu kogu Euroopa näol. ja seetõttu keskendugem sellele aspektile rohkem. siin viidati ka teistele aspektidele selles osas on mul arvamus olemas, aga võib-olla peaks seda täpsustama, digitaliseerimine ja teised teemad, mille puhul on vaja natuke veel mõtiskleda, mina olen siin, et võtta vastu teie soovitusi ja mulle tundub, et siin on väga hea koostöö meeleolu, ma saan võtta arvesse kõiki teie soovitusi, mõtteid ja niimoodi me saame eh, komisjonis välja töötada ühtse seisukoha, aitäh! aitäh, suur aitäh ja tahaksin teile meelde tuletada, et muudatuste esitamise tähtaeg on kolmeteistkümnes aprill keskpäev ning hääletame viiendal mail. järgmise päevakorrapunkti on äh, koordinaatorite otsuste heakskiitmine. meil toimus täna hommikul koordinaatorite kohtumine ja otsused saadeti teile meili teel, kas kellelgi on midagi nende vastu? ei ole Äh, siis loeme need heaks kiidetud. kas kellelgi on mingeid muid küsimusi? ei, muid küsimusi ei ole ja viimane päevakorrapunkt on, äh, tahaksin teid lihtsalt teavitada, et meie komisjoni järgmine koosolek toimub maikuus, neljandal mail kella kolmest alates ja viiendal mail alates siis kella üheksast kuni kaheteist kolmekümneni. nii palju siis minu poolt. Äh, äh, esinaine tänab ka tõlke ning suur aitäh kõigile saadikutele ja külalistele ja regikomisjoni koosolek on sellega lõppenud.